Possiamo allora cominciare i nostri lavori eh.... alustagem meie tänase tööga. ja nagu tavaliselt tahaksin teile meelde tuletada, et meie koosolekut salvestatakse ja edastatakse läbi interneti ja tavapäraselt ma alati esinen selle teate, aga, aga, aga täna on äh, olukord natukene eriline et parla-, saadikuid on meil täna äh, vähe kohal, aga ma loodan, et see ei demotiveeri meie eksperte, aga tahan öelda lihtsalt seda, et need, kes kohal ei ole, nad näevad ja kuulevad seda, mis me siin teeme, sellepärast et kõik salvestatakse ja filmitakse, aga tahaksin midagi öelda nendele kolleegidele, kes täna on kohal ähm, ja öelda midagi selle kohta, mis härra Gautieri ja härra Tahv eile küsisid. härra Tahv leidis, et lõpphääletus ei ole äh, kehtiv eilne lõpphääletus äh, äh, Tšehhi Vabariigi küsimuse osas ja mul oli mõningaid kahtlusi, mis puudutasid protseduuri ja seoses selle küsimusega et mul tekkis küsimus, et kui vaidlustatakse see alles koosoleku lõpus ja mitte kohe pärast hääletust ja kui me nüüd võrdleme seda sellega, mis leiab aset täiskogu saalis, siis minu meelest see märkus, seda märkust ei tehtud mitte õigeaegselt. muidugi meil on olemas omad kriteeriumid ja see võib olla ka teatud näiteks või eeskujuks teistele komisjonidele ja esimehel on õigus äh, otsustada ja ma lo-, äh, palun, et see protokolli kirja pandakse. eilne hääletus ei ole kehtiv, tõesti, me peame kordama äh, seda viimast hääletust, lõpphääletust ja järgmisel istungil me kordame seda hääletust, ainult lõpphääletust ja ma arvan, et selle näol on tegemist tasakaalustatud lahendusega, aga kuna me hääletasime elektrooniliselt ja elektrooniline hääletus ei anna koheselt nimesid, et kes hääletas kuidas, kes poolt, kes vastu ja kaks, kahel saadikul ei olnud oma hääletuskaarti kaasas, ja seetõttu oli probleeme selle lõpphääletusega, aga me ei näinud, kuidas keegi saadikutest hääletas ja seetõttu me otsustasime, et oleks tark korrata seda, äh, seda hääletust. aga nüüd läheme meie tänahommikuse teema juurde ja meie teema on Euroopa Liidu kodanike otsese osalemise meetod, äh, demokraatlikuma Euroopa Liidu mudel tegemist on tähtsa teemaga, sellepärast et juba pikka aega räägime me eh, demokraatia demokraatiast ja demokraatia vähesusest Euroopa Liidus ja Lissaboni lepe, samuti täiendas seda küsimust, aga praegu leidakse, et meil ei ole lõplikke tagatisi kõikehõlmava demokraatia tagamisel. mis puudutab seda teemat, siis sellel on kaks poolt, kõigepealt struktuuriline pool, me peame tegema niimoodi, et kõik otsused, mis vastu võetakse, et need oleksid tõesti otsused, mis esindavad rahvast ja samas on ka psühholoogilised aspektid ja väga tähtis on see, et Euroopa inimesed tunneksid ennast eurooplastena ja et Euroopa peaks nende jaoks olema midagi neile lähedast seetõttu peame me analüüsima, uurima vastavaid mehhanisme, neid instrumente, mis meie käsutuses on, selleks, et väljendada konkreetselt rahva soove ja tahtmist. Need instrumendid on väga tähtsad selleks, et teavitada inimesi, neile selgitada, et nemad on Euroopas just otsustajad. me oleme pikka aega töötanud nende küsimuste kallal, mis puudutavad artiklit üksteist Lissaboni leppest ja mis puudutavad kodanikualgatust, osalusdemokraatiat. see ei ole midagi uut aga tegemist on just äh, nüüd sellega, et me peame vaatama, milliseid vilju on see tegevus andnud ja milliste algatustega on välja tuldud. komisjon on välja töötanud kaks määrust, kõigepealt kõige tähtsam määrus kakssada üksteist eelmisest aastast. komisjon on väga pikalt selle küsimuse kallal tööd teinud ja kodanikealgatused äh, Äh, neid on kümme, mis komisjon on registreerinud ja praegusel hetkel äh, kogutakse allkirju aktiivselt, on ilmnenud ka äh, teatud probleeme just infotehnoloogia kasutamisel ja väga tähtsa, tähtis on just see tagatiste, turvalisuse, kindlustunde pool, et ei oleks kuidagi võimalik muuta või äh, ära kaotada mingeid allkirju, mis on juba kogutud. see oli minupoolne sissejuhatus. muidugi see ei ole mitte ainus kodanikualgatus, mis võimaldab meil suurendada demokraatiat, tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus. me peame öö, äh, kogu aeg selle peale mõtlema, uute algatustega välja tulema, me kuulame suurima huviga teid, et me peame töötama nii, nagu vanasti antiikses Kreekas äh, toimis äh, Kreeka agora, nii et äh, me peame tõesti olema väga nutikad selleks, et et paika panna selline pädev ja toimiv süsteem selleks, et üles ehitada Euroopa teemos, Euroopa rahvas. väga tähtis on see, et me liiguksime selle Euroopa ideaali suunas. täna on meiega meie eksperdid, härra Jürges, härra Kohman, härra Scheller ja härra Kirgesnes ja me kuulame ära ka professor Liiberti, härra Krossi ja proua Grandbinderi, Braunbinderi ja kõigi nende ekspertide puhul ehm, igal eksperdil on viisteist minutit selle teema tutvustamiseks ja pärast kahte ettekannet nüüd leiab aset küsimuste-vastuste voor koos komisjoniga ja ma tahaksin siinkohal tänada härra Hefneri, kes oli selle kohtumise algatajaks ja kes aitas korraldada seda ja ta osales ka selle kuulsusrikka määruse kakssada üksteist väljatöötamisel ja ma arvan, et nüüd ma peaksingi talle sõna andma. jah, herzlichen Dank! suur tänu! suur tänu, härra esimees. ja tere tulemast meie osalejatele, meie liikmetele ja meie külalistele, kes täna sellel kuulamisel öö, äh, osalevad. meil on tegemist tegemist väga erilise ajahetkega ja ma oleksin soovinud, et parlamendi esindajaid oleks siin täna rohkem olnud, aga ma võin meie eh, külalistele öelda, et täna on tõesti väga tihe päev, paralleelselt leiab aset väga palju erinevaid koosolekuid ja see on ka selgituseks sellele, miks meie kolleegid osaliselt ei ole ei ole saanud siia tulla, ei saa osaleda sellel koosolekul. me hakkame rääkima Euroopa kodanike osalemisest demokraatias, demokraatia protsessis liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil. tegelikult äh, see on küsimus, mis minu meelest iga päevaga muutub järjest tähtsamaks. meil on supranatsionaalne riikide ühendus see on öö, selline kogum riikidest öö, ja me peame mõtlema nende otsuste legitiimsuse peale, mis vastu võetakse ja selgitama seda ka kodanikele. kui meil ei õnnestu seda kodanikele selgitada, siis kodanikele tundub, et öö, nende õigused ja nende öö, suveräänsus on osaliselt kaduma läinud ja seoses sellega on kadunud ka äh, natukene demokraatiat. ja demokraatia riigiüleseks muutumine ja tunne, et kodanikud ei oot-, ei osale selles demokraatias, see ei ole vastuvõetav. mida meie soovime, soovime seda, mis on aluslepingutes ja põhiõiguste hartas äh, kirja pandud äh, me soovime tõsist äh, rahv-, äh, riikide ühendust ja me peame mõtlema selle peale, kuidas on demokraatia korraldatud, paika pandud kõigis liikmesriikides. see on väga tähtis küsimus Euroopa Liidu jaoks. Euroopa peab olema Euroopa, mis on tõesti tema kodanike äh, südames ja mõtetes ja kui kodanikele tõesti tundub, et ka nemad saavad sekkuda Euroopa Liidu poliitikasse, et nemad saavad sekkuda Euroopa Liidu poolt vastuvõetavatesse otsustesse, et nende otsustel ja nende sõnal on kaalu ja neil on mõju nende otsuste peale, mis Euroopas vastu võet-, võetakse, siis kujuneb meie Euroopa projekt õnnestumiseks. aga kui asjad oleks vastupidi, siis oleks meil tegemist lihtsalt tehnokraatliku äh, valitsemisega ja kodanikud oleksid lihtsalt äh, pealtvaatajad ilma võimaluseta osaleda selles protsessis ja inimesed pöörduksid järjest rohkem ära Euroopast. nii et see on selline protsess, mida me peame igal juhul vältima. nagu ma ütlesin, see küsimus läheb kaugemale kui see, mis meid otseselt puudutab. see läheb kaugemale Euroopa Liidu raamistikust ja me ei ole vastanud sellele küsimusele, kuidas me saame kõigis rahvusriikides demokraatiat eh, edendada, kuidas luua selliseid organisatsioone, instantse, mis oleksid tõesti ähm, transnatsionaalsed, riikide ülesed, eh, selliseid organisatsioone, instantse, mis peavad järjest rohkem otsuseid vastu võtma ja kuidas näevad seda meie eh, Euroopa Liidu kodanikud. samal ajal me oleme tõdenud ja näinud Euroopas väga huvitavat eh, arengut, kui me vaatame kahtekümmet viimast aastat, siis demokraatlik osalus äh, võimalus äh, osaleda otsuste vastuvõtmise protsessis Euroopas, siis me oleme näinud seda, et Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikide tasandil, kohalike omavalitsuste tasandil ja regioonide tasandil näeme, et on tekkinud väga palju erinevaid otsuste vastuvõtmise vorme, viise ja me näeme, et järjest rohkem kaasatakse kodanikke otsustusprotsessi ja väga palju on huvitavaid osalemise viise. näiteks, kuidas kodanikud osalevad eelarveküsimuste arutamisel. väga palju on tekkinud erinevaid osalemise vorme, siinkohal mõtlen ma just, no näiteks kui me vaatame Saksamaad, Saksamaal pärast äh, teist maailmasõda, ütleme neljakümne viiendast aastast kuni seitsmekümne viienda aastani, äh, ei olnud kodanike osalus nii tugev kohalikul äh, tasandil, aga ütleme alates üheksakümnendast aastast kuni kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aastani on tekkinud tuhandeid erinevaid viise, kuidas kodanikud on hakanud osalema. ja mida me oleme näinud? et me oleme näinud seda, et mis me, et mida me alguses kartsime nende erinevate osalusviisidega see oli lihtsalt müüt, see oli populism. kui me vaatame neid otsuseid, mis on vastu võetud näiteks finants, finantsvaldkonnas, siis tihti öeldi, et kodanikud äh, ei saa kaasa rääkida, nad ei suuda hallata eelarve küsimusi ja kui anda neile võim selles valdkonnas, siis läheb riik lihtsalt pankrotti, aga see oli ekslik suhtumine ja see on näidanud seda, et tegelikult on asjad hoopis vastupidi. seal, kus kodanikud on kaasatud otsustusprotsessi, näiteks maksuküsimuste osas, finantsotsuste vastuvõtmisel, just seal on ära kasutatud maksumaksja äh, panus. maksumaksjad on need, kellel lasub ka oma vastutus ja kõik see on näidanud seda, et kodanike osalemine, see ei ole mitte ainult kasulik selleks, et täita kodanike endi soove või siduda neid kuidagimoodi, vaid äh, kodanike osalemine on olnud ka erinevate ideede allikaks poliitilisele, äh, poliitilistele ringkondadele nii et väga tähtis on olnud see, et otsustusprotsessi on kaasatud äh, kodanikud, kodanike esi, esindajad, me räägime osalusdemokraatiast. Äh, see ongi meie töö aluseks, seda me soovime säilitada, kaitsta, aga valimiste käigus tihti aetakse segamini see ja isiklikud küsimused otsese demokraatia puhul keskseks ja konkreetseks küsimuseks, mida just rõhutatakse, on see, et tuleb leid-, leida lahendusi, meie kogemused näitavad, et see tugevdab igati ka legitiimsust, see võimaldab ka konkreetselt öö, otsuseid vastu võtta. täna oleme me kutsunud siia eksperdid, eksperdid, kes juba kümmekond aastat tegelevad nende küsimustega ja meie tahaksime õppida nende kogemustest, millised on need protseduurid, mis on ellu kutsutud liikmesriikides, millised on liikmesriikide eh, head positiivsed, negatiivsed kogemused ja mida see võiks Euroopa Liidule anda. mida me saame õppida kõigist nendest meetmetest, kuidas neid rakendada, kuidas rakendada neid Euroopa Liidu tasandil? millised on uued eh, võimalused, uued teed, mida mööda edasi liikuda, selleks, et Euroopa Liidul oleks võimalik rohkem veel kodanikke kaasata. Need on need küsimused, mis me täna ekspertidele oleme esitanud, te olete kindlasti kõik programmi kätte saanud ja me oleme selle kohandanud niimoodi, et, et siin on kaks sissejuhatavat sõnavõttu kõigepealt, seejärel on teil võimalus esitada omapoolsed küsimused, siis me kuulame ära vastused, edasi äh, tuleb, äh, kasutame täpselt sama ähm, lähenemist täna pärastlõunal, kus on meil kolm sõnavõtjat, kolm sõnavõtjat ja pärast seda on meil ka piisavalt aega kindlasti selleks, et esitada küsimusi ja saada oma küsimustele vastused härra esimees ütles just, et me oleme kutsunud siia teatud hulga inimesi. austatud härra Kassini, minu ettepanek oleks, et me, et me annaksime sõna esimesele sõnavõtjale Kristjan Kõrgesele Bremeni ülikoolist. Vielen Dank, Herr Hefner. Grazie, president, per l'invito. suur tänu selle kutse eest. mul on suur au täna siin teie juures esineda. räägin täna inglise keeles, sellepärast et ma arvan, et me kõik oleme harjunud sellega, et me valmistame ette oma ettekanded keeles, millest kõik saavad aru. räägin inglise keeles sellepärast, et ma räägin siin praegu äh, otsesest äh, osalemisest ja otsaline osalemine on kuulajale parem äh, inglise keeles ja loodetavasti minu inglise keel on piisavalt hea, et te sõnumist aru saate. ma olen teiega nõus, praegustes tingimustes on Euroopas rohkem kui kunagi varem põhjust rääkida sellest, kuidas tugevdada demokraatiat kõikidel tasanditel. oma sõnavõtus tahaksin ma rääkida sellest praktilisemalt praegu küsiti minult, äh, paluti mult just rääkida praktilistest külgedest, kuid praegu äh, me peame ka üldisemalt rääkima äh, demokraatia tulevikust Euroopas ja ping-, pingetest, millest rääkis ka härra Hefner, pingetest, mis tekivad selle vahel, et valitsusi tehnokraatide tasandil reformeeritakse ja samas seisavad seisab meie demokraatia silmitsi väljakutsetega ja nendest pingetest ma räägiksingi. kõigepealt äh, seaduse sõna, äh, hea jurist alati lähtub kõigepealt seaduse sõnast ja siis teeksin ka kaks ettepa-, räägiksin ka kahest ettepanekust, mis hiljuti tehti äh, meie selleks, et uut demokraatiat, uut osalemist soodustada minu äh, endised kolleegid äh, Firenzes äh, ja siis ka Habermas ja teised. ja lõpetuseks räägiksin ka sellest, milline on minu enda ettekujutus demokraatiast tulevikus Euroopas aluslepingud ja osalusdemokraatia mis on lepingutes kirjas osalusdemokraatia kohta, te kõik teate, Euroopa konvent ava-, leiutas selle ja Lissaboni lepe jättis osalusdemokraatia põhimõtte sisse ja see on uus põhimõte, mis esindusdemokraatiat peaks toetama, mitte asendama. kuid tegemist on väga olulise teemaga ja Euroopa, nagu te teate, põhiseaduskohus on seda kommenteerinud ja Saksamaa põhiseaduskohus äh, ütles Lissaboni lepingu kohta, et isegi pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, puudub äh, Euroopa Liidul poliitiline otsustuskogu, mis esindaks temast ja see on see poliitiline küsimik, kohus ütles, et ma osalusdemokraatia ja mehan- ja selle mehhanismid ei aita otsese esindatuse puudujääke lähtuvalt äh, võrdsest äh, valijaskonna võrdsusest. Saksamaa põhiseaduskohus ja kohus äh, selgitab, et kodaniku äh, osalus äh, ühiskondlikes kohustustes ei saa asendada valimiste kaudu toimuvat esindust, aga osalusdemokraatia saab aidata kaasa Euroopa avaliku võimu legitiimsuse suurendamisele ning luua demokraatlikud sidemed, mis on tõhusamad legitiimsuse seisukohast. igal juhul äh, need kaks äh, elementi, osalusdemokraatia ja äh, esindusdemokraatia on nendes pole midagi vastuolulist, nad täiendavad teineteist ja lõpuks ma räägin teile täpsemalt ka sellest, kuidas me saame seda koostööd demokraatlikumalt korraldada. kuid ma ei hakkaks põhjalikumalt analüüsima juriidilist arutelu, läheksin oma ettekandega edasi ja räägiksin teile nendest kahest ettepanekust, mis on tehtud Euroopa Liidu demokraatia suurendamiseks viimasel ajal. kaks ettepanekud, mis ammutasid inspiratsiooni samast äh, sündmusest, nimelt finantskriisist ja mõlemad püüavad leida vastuseid pingetele, mis on äh, tekkinud kriisiohje menetlusest ja demokraatiaga seotud kohustustest kõigepealt äh, demokratiseerimine parlamentaarse äh, kaasamisega Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni presidendi valimisse. see puudutab otseselt Euroopa Parlamenti ja selle ettepande arendas välja äh, Ramaduro ja äh, professor Mattias Kamm äh,, Frankfurt Allgemeiner vist lugesin, et Barroso on sellest idee omaks võtnud, kaitseb seda. ja siin on äh, mitmeid olulisi elemente, kaks olulist elementi, kõigepealt äh, autonoomse otsustusprotsessi struktuurilised piirangud, äh, kõigepealt liikmesriikide otsustuse protsess paljudes valdkondades, nagu näiteks tuumaenergia valdkonnas, fiskaalpoliitika valdkonnas, mõjutab väliselt ka teisi liikmesriike. ja inimesed, kes otsuseid langetavad liikmesriigi piires, ei võta arvesse ja neile ei avaldata survet, et nad võtaks arvesse nende naabrite huve. see on argument, mis on igati põhjendatud minu meelest, aga nii lihtne ei ole aga mõista äh, Maduro ja Comti poliitilist äh, raportit, kus äh, räägitakse nendest välismõjudest ja liikmesriigi poolsest hüvitamisest ja nüüd siis see riigide ülene ametivõim öö, kriisiohjeprotsessis, ähm, seda teostab komisjon, mitte valitsused, aga sellel ei ole äh, parlamentaarse demokraatia antud legitiimsust. mis on siis järgmine samm, kuidas saavutada selline kriisi ohjamise foorum riigiülesel tasandil, äh, mis oleks demokraatlikum? otsene komisjoni presidendi valimine on siin üheks võimaluseks ja see, seda valimist võiks korraldada siis ähm, äh, erakondade äh, liidud, rühmitused, kes esinda-, esitavad selle kandidaadi avalikkusele ja sellisel moel saab äh, politiseerida Euroopa institutsioonilist protsessi ja see äh, aitab kaasa Euroopa Liidu demokratiseerimisele. see oli autorite äh, ettekujutus demokratiseerimisest, mina kahtlen selles, ma ei saa aru, kuidas äh, see uue, vast valitud president sobib sellesse meie Euroopa Liidu struktuuri ja ma ei saa, ma ei näe kuidas sellel uuel presidendil võiks olla volitused langetada otsused, kriitilisi otsuseid, mis lähevad väga kalliks maksma mõnedele Euroopa Liidu osadele, kui teised nõuavad solidaarsust ja nii edasi ja nii edasi. kõik need konfliktid, mis on tekkinud praegu Äh, igal juhul presidendi äh, lahendusena nägemine tundub mulle ebarealistlik siinkohal. ja Jürgen Habemaster, te olete võib-olla kuulnud, Frankfurt Allgemeines on ta avaldanud uue manifesto, ta igal nädalal avaldab ühe manifesti ja äh, see manifest oli iseäranis jõuline selles viimases manifestis ta kritiseeris poliitilist protsessi, mille tunnistajaks me praegu oleme ning ähm, samal ajal rõhutas ta, kui oluliseks on muutunud Euroopa. Habermasteri silmis on Euroopa ainus võimalus eurooplastele oma probleemidega toime tulla, aga milline oleks tema ettepanek konkreetsemalt? kõigepealt tema ettekujutus Euroopast on sarnane sissejuhatusele, mida siin tehti, Euroopa ei ole ei föderatsioon ega lihtne riikide liit, Euroopa on loodud kodanikest, kes osalevad oma liikmesriikide poliitikas, kuid on samal ajal ka Euroopa kodanikud ja need pinged Euroopa ja Äh, riigi tasandi vahel äh, ei äh, nende lahendamiseks ei ole vaja föderatsiooni, neid saab lahendada teistmoodi ja ta leiab, et lahenduseks on siin rahvahääletused, uued konvendid, selle ettepaneku äh, Äh, eesmärgiks on Euroopa kodanike osalust äh, suurendada ja Habermaster on alati olnud äh, väga kergelt utoopiline, see on olnud üks tema tugevatest külgedest ja vähemalt see on tema ettepanek, kriisitingimustes ma ei kujuta ette, kuidas seda küll praktikas ellu võiks rakendada. ja ma ei näe täpselt, ei suuda ette kujutada, kuidas liikmesriikide teemas kaasamine äh, operatiivselt peaks või operatsiooniliselt peaks äh, kuju võtma, kuid äh, tema eesmärgiks on luua uued foorumid Euroopa protsessi politiseerimiseks ning anda meie otsustusprotsessile alus äh, kas parlamentides äh, või äh, teistes esinduskogudes. Habermaster eeldab, et Euroopa tasandil võimu edasi andes sellega on teatavaid praktilisi raskusi. mina isiklikult aga jään, äh, olen väga entusiastlik, äh, mind huvitab, äh, vaimustab see mõte, et Euroopa protsessil ammutab uut hoogu äh, rahvahääletustest mitte ainult Taanis äh, ja Iirimaal, vaid tegemist peaks olema märkimisväärselt laiaulatuslikuma algatusega, mis lõpuks viiks uue Euroopa konvendi kokkukutsumiseni. kõike seda ei saa teha homme ja mida me siis vahepealse aja jooksul saame teha? ja nüüd ma teeksin omalt poolt mõned ettepanekud, mis on samuti küll keerulised, kuid äh, mul on äh, vähemalt mingigi ettekujutus sellest, kuidas Euroopa äh, poliitiline ülesehitus peaks välja nägema, kuidas seda tuleks kujundada, mina lähtuksin vanast Euroopa põhiseaduse leppe mustandi põhimõttest, ühtsus äh, mitmekesisuses äh, vastastikuse sõltuvuse äh, korraldamise kaudu luuakse poliitilist ühtsust ja koostöö tuuakse tagasi kodanike tasandile siin lähtutakse kahest peamisest põhimõttest, mida teile kirjeldan ja siis teen ka mõningad äh, rakenduslikud ettepanekud. Äh, kõigepealt, äh, nii nagu ka Maduro ja Kum ette panid, Euroopa õigus on legitiimne sellepärast ja ainult siis, kui see kompenseerib riiklikud puudujäägid ja seetõttu on meil Euroopa Liidus vastastikune sõltumatus, äh, äh, liikmesriigid, riigid ei saa autonoomselt äh, oma probleeme lahendada, kui nad autonoomseid otsuseid langetavad, siis see mõjutab ka teisi ja ja sellest tekib demokraatia probleem ja Euroopa õigus peab selle, need puudujäägid hüvitama ja kompenseerima Euroopa õiguses on arendatud välja oskused äh, volitused äh, liikmesriigid, liikmesriike kohustada teiste oma naabrite huve arvestama. ja teine aluspõhimõte on tänases maailmas veel olulisem, suutmatus konstruktiivselt probleeme lahendada riiklikul tasandil suutmatus poliitilist esinduskogu luua Euroopa tasandil, mis suudaks neid probleeme lahendada ja seetõttu oleks meil vaja sellist äh, põhiseaduslikel alustel koostööd. Habermaster äh, tegi ettepaneku äh, selleks, et ühelt poolt suurendada Euroopa kosa, kodanike osalust ning ja ma mõistan teda, Euroopa liikmesriikide autonoomsus aga tekitab ka tulevikus lahkhelisid ja seetõttu ei ole ühelgi ametivõimul äh, lõplikku pädevust ja minu enda kommentaaride Euroopa kodanikualgatuse kohta, siis ma leian, et see uus äh, instrument on äärmiselt huvitav, see võimaldab meil poliitilist protsessi korraldada Euroopas ning lähtub nendest protsessidest äh, ja aruteludest, mis toimuvad erinevate osapoolte vahel. see ei tähenda seda, et jõutakse kõikide poolt vastuvõetava otsuseni, kuid see võiks soodustada tasakaalustatud otsuseid, kus on arvesse võetud erinevate rahvaste huvisid. mina olen uurinud siin tuumaenergia näidet, väga delikaatne näide, ma ei hakkaks seda üksikasjalikult käsitlema, aga see näitab, kuidas riikliku tasandi otsused mõjutavad naabreid, kuid meil puudub tegelikult Euroopa ametivõim, mis saaks lõpliku otsuse langetada, me peame aga korraldama sellise poliitilise protsessi, mis püüab jõuda äh, mingisuguse koos elamise vormini sellistes tingimustes. ja kõige tähtsam näide tänases maailmas on finantskriisi näide loomulikult, äh, ohud, mis sellega kaasnevad, on äh, üüratud, Euroopa kriisi ohjev äh, sammud, kas nad on tulemuslikud või mitte, seda me veel näeme, kuid ähm, siin on püütud praegu kriisiohjed korraldada riigiülesel tehnokraatlikul otsustus süsteemi tasandil ja see seab ohtu demokraatia. Habermaster oma manifestis ei eksi ja mina olen jurist pärit Saksamaalt, ma pean jällegi mainima siin meie põhiseaduskohust ja selle eelmise nädala otsust. Euroopa poliitiline kogukond, ühtsus, turud, kõik tundsid kergendust meie Äh, saa nii jätkata, äh, kohus ei äh, sekku kriisi haldamisse, ei õõnesta Euroopa integratsiooni ja samas räägiti Bundestagi volitustest seoses eelarvega ja ma lisaksin kohtu öeldule veel ühe olulise asjaolu stabiilsusabi äh, heaks kiites Bundestag mõjutab äh, põhi, rakendab põhiseadusega antud õigust äh, selle abi eripärade määratlemises ning ka tulevase sellise abi kujundamises, olles Saksa kodanik, Äh, kelle raha haldab tegelikult Bundestag, ma tunnen kergendust, meie demokraatlikku õigust äh, kaitstakse, aga Euroopa kodanikuna jällegi võib-olla ma ei ole enam nii, nii äh, rõõmus selle üle, miks ei saa Saksa Bundestag nõuda teistelt liikmesriikidelt ja teistelt poliitilistelt kogudelt Euroopa Liidult, et nemad Äh, eelarvedistsipliini põhimõtetest, mida Saksamaa esitab, kinni peaksid ja nii edasi. Saksa kohus äh, äh, tõi välja kriisiohje ja distsipliini ja distsipliini ja sotsiaalsed paragrahvid ja lähtudes ja nüüd siis on seletatud äh, igaviku klauslit, äh, mis, äh, mille eesmärgiks on demokraatliku otsuse protsessi kaitsta ja Euroopa demokraatlik protsess peaks olema avatud, mis on väga konstruktiivne mõte ja väga lähedane kodanikualgatuse ettepanekuga paistab, et konfliktide lahendamist eelarvevolituste elluviimisel saab poliitilise protsessi kaudu, seda saab poliitilise protsessi kaudu ellu viia. ja nüüd lühidalt, kuidas finantskriisi hallata. oht tänasele demokraatiale on see, et ühelt poolt me langetame otsuseid tehnokraatide masinavärgis, kus surutakse peale Euroopa Liidule distsipliini, millel puudub demokraatlik legitiimsus. kärped ja tingimuslikkus ähm, on väga ebademokraatlik. ja kui nüüd lähtuda sellest, et Euroopa on sotsiaalmajanduslikult mitmekesine poliitikate kogum ja samas peab poliitilised otsused protsessi koondama, siis tuleb seda teha nii, et võetakse arvesse mitte ainult liikmesriikide muresid, vaid võetakse arvesse ka äh, kodanikke, keda see otsustusprotsess äh, mõjutab. ja siin on mitmeid võimalusi selle protsessi avamiseks. ja nüüd äh, ma siis lõpetaksin, sellepärast et minu Äh, aeg on läbi, võib-olla ma jäin liiga abstraktseks oma ettekandes, aga see oli minu äh, otsus, äh, kuigi raske. Like to... jah, suur aitäh teile. nüüd ma paluksin, et Bruno Kaufmann tuleks siia. Bruno Kaufmann on äh, initsiatiivi referendumi instituut Euroopa äh, direktor ning äh, on linnanõukogus ka Rootsis, Falunis, samuti, aga te saate juba ise selgitada. Te tegelete teadustöödega ja olete samas ka aktivist. Thank you very much! suur aitäh, Gerald, härra Kassiini ja suur aitäh! kogu komisjonile selle eest, et te olete niivõrd õigeaegselt korraldanud kuulamuse. tegemist on õigeaegse kuulamisega, sellepärast et tegemist on tõsise kriisiga selles osas, mis puudutab meie institutsioone ja nende legitiimsust. samas oleme me ka praegu selliste arengute keskel, millest mida me ei tohi kõrvale heita. Emo-, Euroopa demokraatiat praegu demokratiseeritakse nii-öelda ning äh, pean ütlema, et äh, olen alati üritanud äh, ülemaailmsest lähtepunktist seda küsimust analüüsida, see ka, ka kogu maailmakaart praegu teie ees Euroopat nähakse maailmas kui riikide üles demokraatiat ja taolised kuulamised on mõneti déjà vu, sellepärast et aastakümneid juba on taolisi kuulamisi korraldatud. üheksakümne teisel aastal näiteks Strasbourgis äh, toimus korraldamine, kus ma just äh, ka selgitasin äh, riikide ülest demokraatiat. kolleeg Hollandist naeris minu üle, ütles, et see ei ole võimalik, aga nüüd jällegi me arutame seda üha enam sest see, mis praegu toimub, ei tähenda seda, et me peame looma äh, riikideülese äh, demokraatia, vaid me peame üritama leidma need viisid, mis on kõige sobilikumad. ja kui nüüd vaadata komisjoni registrit kodanikualgatuse kohta, siis te näete, et kodanikualgatusi on juba päris palju registreeritud eelmisest nädalast peale on võimalik ka liituda mõnega neist algatusest elektrooniliselt. ja see on äh, midagi väga suurt ja enamat, kui paljud arvasid. sellepärast, et tegemist on esimese korraga, kus algatustega on sellisel viisil võimalik elektrooniliselt liituda. ei äh, Šveitsis, Ameerika Ühendriikides ega mujal ei ole võimalik allkirju äh, elektrooniliselt koguda. olgugi, et tegemist on keeruka teega, takistusi palju, me oleme poolel teel. me oleme hakanud eh, rahvusriikide ülest eh, demokraatiat katsetama, me teame, millised on selle põhimõtted ja on äärmiselt oluline, et meil selline idee juba on sisse viidud ka oma lepingutesse, Lissaboni lepingu artiklites kümme ja üksteist on äh, sees äh, mõte, et kaasaegne demokraatia põhineb ka kodanike osalusel. lisaks sellele oleme me kokku leppinud ka konkreetsetes, äh, konkreetses protseduuris, menetluses. selle on heaks kiitnud ka võib-olla kõige suurema häälteenamusega Euroopa Parlamendis ja kõik liikmesriigid on sellega nõustunud siin me ei räägi mitte ainult põhimõtetest, vaid juba ka menetlusest endast ning praktikast. ja see muidugi on äärmiselt põnev protsess. tegemist on palju enamaga kui lihtsalt aruteluga selle üle, kuidas demokraatias osaleda me oleme jõudnud nüüd nii kaugele, kus me ei räägi enam niivõrd sellest, kas peaks olema vaja rohkem osalust ja otsest demokraatiat, vaid pigem, kuidas seda korraldada, kuidas seda kasutada. samuti me räägime sellest, et kaasaegne demokraatia põhineb otsesele ähm, demokraatiale osalusel. see on üks peamisi aspekte, mis demokraatiat iseloomustab praegu Ehm, demokraatia peab lähtuma kolmest sambast, eh, inimõigused, eh, nende kaitse, õigusriik, teiseks see mõte, et kaasaegne esindav demokraatia põhineb ka delegeerimisel, eh, Itaalias näiteks või Šveitsis kantonites on endiselt võimalik inimesed kaasata otsuste langetamisse suuremates valdkondades, aga on vaja ka delegeerimist läbi ausate õiglaste valimiste. ja kolmandaks, tihti on tahtlikult valesti mõistetud seda, et delegeerimine ning esindamine ja otsene osalemine on vastuolulised. selle, see on muidugi vale arusaam igal pool, kus on esindusdemokraatia ja delegeerimine, on ka õigusriik eh, tagatud ja otsene osalus. osalust on keerukas tagada, sellepärast et eh, mõneti seab see küsimuse alla paljude võimumonopolid ning äh, see tähendab seda, et praegused võimulolijad peaksid oma võimu jagama selleks, et demokraatiat tugevdada see kõik pakub meile äärmiselt põneva raamistiku äh, rahvusriikide ülese äh, demokraatia elluviimiseks. seda ei mainita mitte, ei ole loodud mitte alles Lissaboni lepinguga ja ka kodanikealgatusega, vaid liikmesriikides on seda väga palju loodud. alates äh, seitsmekümne kolmandast aastast viiskümmend kolm rahvahääletust on toimunud Euroopas. üheksakümne teisel aastal tekkis Euroopa kodanluse mõiste, järgmisel aastal tähistab see oma kahekümnendat eh, sünniaastapäeva. et selline õiguslik mõiste on olemas üheksakümne teisest aastast peale ja nüüd on meil ka Euroopa Liidu kodanikualgatus. tegemist on suurte väljakutsetega, mis võiksid tagada kogu süsteemi toimimise, olgugi et ma eh, viibisin Iirimaal hääletusel ESM-i äh, rahvahääletusel, siis seal ma nägin, et kõik see on seotud ka sellega, et, et tahetakse tihti inimesi kõrvale jätta ning neid ei teavitata nende õigustest ja samad probleemid on ka Euroopa kodanikualgatusega. paljud inimesed Euroopas ei tea isegi, millised nende õigused on, nad ei tea, et eh, sellised algatused on juba internetis üleval, nad ei tea, kuidas nad saavad oma allkirja anda, nad ei tea, et neil on samasugused õigused eh, kui parlamendil ning eh, liikmesriikidel teha ettepanekuid uuteks õigusaktideks nii et tegemist on suurte väljakutsetega, kuid väljakutseks on ka see, et meil on vaja koolitada inimesi, kes teavitaksid teisi, kes koolitaksid, kes selgitaksid, kes on seotud sellega igapäevaselt ja kes oskavad vastata küsimustele, kuidas seda teha, kuidas algatada Euroopa kodanikualgatus. meil praegu ei ole äh, sellist äh, koolitust, äh, mida rahastataks ja mille raames koolitatakse inimesi, kes oskavad vastata tekkivatele küsimustele. liiga vähe on praegu vahendeid. lisaks sellele on suureks väljakutseks äh, ka nende toetamine, kes äh, seda õigust kasutada soovivad. alati meil on probleem olnud sellega, kuidas oma struktuure muuta, kuidas oma demokraatlikke õigusi muuta. aga tegelikult need õigused, mis meil juba olemas on, neid me ei kasuta piisavalt tõhusalt ja neid Äh, ei kasutada nii laialdaselt, kui peaks. oluline on see, et me loeksime toetavad taristud Euroopa kodanikele, nii et nad saaksid ka tegelikkuses oma kodanikuõigusi kasutada. meil on sellised äh, väga toredad äh, tööruumid, tõlge, Euroopa Parlament, jah, see on võtmetähtsusega Euroopa demokraatia taristu, aga äh, enamus kodanikke ei näe Euroopa Parlamenti kui nendele jaoks mõeldud äh, taristut, nii et see on ka väljakutseks. seega meil on vaja tugi, koolitus, äh, teavitussüsteemi. see ei puuduta mitte ainult neid, kes Euroopa tasandil tegutsevad, vaid ka kohalikul ja regionaaltasandil on vaja oma aluseid meil on vaja tugipunkte liikmesriigi tasandil, kuid ka liikmesriikide üleselt. nagu ma ütlesin, mõned sellised võtmeelemendid on olemas, taristud, see tähendab näiteks seda, et oleks vaja selliseid äh, füüsiliselt eksisteerivaid kohti, kuhu inimesed saavad minna, kus nad saavad teavet, mitte ainult äh, läbi interneti, vaid äh, demokraatiakeskustest siis, mis oleksid kõikjal Euroopas meil on juba kontaktisikuid, kes äh, on koolitatud, kes oskavad selgitada, kes, äh, kui nende poole pöörduda, äh, siis võib neilt küsida, kas tegemist on probleemiga, mis on Euroopa-ülene või kohalik või liikmesriigi tasandi probleem ja need kontaktisikud siis saavad abistada me muidugi saame kasutada ka veebipõhiseid vahendeid, internetti. me saame kasutada erinevaid rakendusi, ka nutitelefone. kõik see aitab äh, meil mõista, millised on meie õigused, mida me saame teha, kuidas me kasutada, kui me reisime ringi, siis peaks olema võimalik saada rohkem teavet probleemide kohta, mis neis kohtades on, kuhu me reisime, seega meil on vaja rohkem äh, teavet. kõiki neid võtmeaspekte on vaja. juba praegu Euroopas on tehtud väga palju katseid eh, taoliste rakenduste kasutuselevõtuks, aga seda ei ole tehtud piisavalt. Eh, Falenis Rootsis me üritame demokraatlikku linna nii-öelda luua. Eh, see tähendab seda, et oleksid demokraatiakeskused raamatukogudes, raamatukogudes enam ei laenutataks mitte ainult raamatuid, vaid seal toimuks avalik arutelu ja see oleks demokraatiakeskuseks samuti oleks vaja siis juhendajaid, kes oskaksid selgitada inimestele, milliseid õigusi nad saavad kõige paremini kasutada. paljudes Euroopa riikides praegu ähm, saadakse aru, et äh, osalus tuleb edendada, seda tehakse läbi käsiraamatute, väga palju käsiraamatuid on osaluse kohta, õiguste kohta aga need on suunatud eelkõige neile, kes on juba teavitatud, kes mõistavad, mida teha ja tihti on raske neid kätte saada. Euroopa tasandil võtmeks ukseks oleks muidugi Euroopa kodanikualgatus. Euroopa kodanikualgatus äh, muidugi kõiki probleeme ei lahenda, aga tegemist oleks sellise äh, uksega, mis seoks siis olemasoleva ja praktika ning äh, aitaks äh, asju parandada. me peame mõistma, milles äh, seisneb otsene demokraatia osalus. see ei tähenda seda, et me peaksime ainult saama ütelda ei, vaid me peame arendama ühiseid huve, looma dialoogi kodanike vahel, kuid samuti kodanike institutsioonide vahel ning lisaks sellele on tal ka muid funktsioone saab kasutada Euroopa kodanikualgatust, kuid ka muid. selline kõikehõlmav mõistmine, kõikehõlmav taristu on selline suur väljakutse, mis praegu Euroopale ees seisab, sellepärast et vastasel juhul Euroopa ei arene edasi. isegi Barroso on ütelnud, et Euroopas on vaja rohkem demokraatiat, seda muidugi korratakse üle, tegelikkuses aga ei ole see endaga mingeid tulemusi kaasa toonud nii et minu järelduseks on see, et praegu me oleme osalusrevolutsiooni keskmes praegu, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. meil on täiesti vananenud demokraatlikud äh, taristud, äh, mis äh, piirduvad ainult mõningate institutsioonidega teiseks, Euroopa Liit äh, on täiesti ainulaadne raamistik, mis võimaldab äh, meie ühiskondade demokratiseerimist. seda tuleb uuesti üle korrata jälle ja jälle. tihti me räägime puudujääkidest, defitsiidist demokraatias äh, Euroopas. aga meil on täiesti unikaalne, ainulaadne raamistik lisaks sellele me peame samuti toime tulema tahtmatusega võimu jagada osalusest rääkimine on muidugi lihtne, aga selle praktikas elluviimine, kui lähtuda sellest, mida tahavad eelkõige need, kes ise osalevad, soovivad, on väga keerukas. aga need on muidugi sellised väljakutsed, mis äh, tekitavad probleeme. me igastahes saame paremaid tulemusi saavutada, kõikjal maailmas on inimesi, kes alles äh, hakkavad demokraatiat ka kogema ja katsetama, kes osalevad esimest korda valimistel. tegemist äh, pildil on Liibüa naisega, kes esimest korda sai valimistel osaleda, ta ei teadnud, äh, mis tulemused olid, võiksid olla või mis tulevikust saab, aga ta oli väga rahul sellega, et ta saab osaleda seega me peame arvestama sellega, et äh, osaleda tahetakse. aga sellest ei piisa, meil on vaja ka vastav raamistik luua, aitäh. Okay. Allora, eh, inizia ora la fase del dia-. niisiis, nüüd alustame aruteluga. härra Tarkovski palus esimesena sõna, kas ka härra Guerrero ei olnud härra Tarkovski well,? jah esmalt eh, tahaksin soovida teile tere tulemast Euroopa Parlamenti, me tunneme suurt rahulolu eh, tänase võimaluse üle neid küsimusi arutada. ma tahtsin küsida, Fritz Schaaf vist eh, rääkis sellest input ja output legitiimsusest ja nüüd oli väga põnev sellest kuulda. kas te usute, et selline vahetegemine endiselt kehtib? Need probleemid, mis meil praegu ees seisavad äh, seoses Euroopa Liidu legitiimsusega, siis tundub, et just output'i osas me oleme läbi kukkunud, sellepärast et äh, kodanikud võib-olla ei tea väga palju demokraatiast. kodanikud ilmtingimata ei mõtle nende erinevate äh, asjade üle, aga mingeid tulemusi me pakume aga probleemiks on see, et siin on tekkinud pro-, äh, raskusi, me oleme läbi kukkunud, inimesed isegi olgugi, et nad ei ole eksperdid, nad äh, probleemiks on see, et meil ei ole õnnestunud Euroopa Liitu muuta olulisemaks kodanike jaoks nende aastate jooksul. sellepärast, et tundub, et see, mida me liidus teeme, olgugi et meie teame, et see kõik on vajalik ja Lissaboni lepe on vajalik, inimesi see ei paelunud. ja mingit tulemust nad ei näinud, sellepärast et lõpuks tuleb ikkagi välja, et me oleksime pidanud majandusjuhtimisele keskenduma, kus on peamised probleemid peidus seega, kas ähm, selline output legi-, legitiimsus on teie jaoks oluline? Saksamaa riigikohus oma otsuses Lissaboni lepingu üle äh, rääkis ka demokraatlikust legitiimsusest aga jällegi, me peaksime ikkagi laiemat pilti silmas pidama. miks on? kui me nüüd eh, Horvaatiat varsti tervitame, siis me näeme, et on tekkinud ikkagi eh, ka probleeme institutsioonide vahelises tasakaalus Äh, see tasakaal on aga siiani pakkunud teatud demokraatlikke tulemusi. tahaksin teie arvamust selle kohta veel kuulda ja lõpetuseks. on erinevaid mõtteid seoses sellega, et me peaksime võib-olla küll veel selle koja legitiimsust suurendama, aga samuti peaksime me muutma nähtavamaks äh, Euroopa Parlamendi, nii et inimesed näeksid, kuidas rahvusriikide ülene demokraatia toimib, osad soovivad lepinguid muuta. probleemiks on siin aga see, et kui toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, siis äh, neil valimistel käsitletakse ainult liikmesriigi probleeme. kedagi ei huvita see, mis äh, toimub äh, Euroopa Parlamendis ja see ei huvita isegi meie parteisid, kust me pärit oleme partei siseselt ka ei panda väga suurt rõhku Euroopa küsimustele. Need ideed on ringi käinud juba aastaid siin kojas. nimelt, et me peaksime looma konkreetse programmi. Ehm, tegemist peaks olema siis eh, rahvusriikide ülese parteiga, siis me peaksime ka valimistel osalema ja selge platvormiga tegema näiteks Rahvapartei, mis on minu, ütleks, et need on need asjad, mida meie tahame, sellised on probleemid, see on meie kandidaat, kelle me esitame komisjoni presidendi kohale ja kui te meie poolt hääletate, siis te teate, mille poolt te hääletate ja kui me võidame ja me enamuse saame, siis Euroopa Liit läheks selles suunas sellepärast et äh, komisjoni president valitakse parlamendis enamuse toel ja see on meie programm. samuti äh, räägitakse liikmesriikide ülestest äh, nimekirjadest, siin komisjonis oli see mõte populaarne, täiskogul küll see toetust ei saavutanud. me oleksime soovinud, et siis, et väike hulk saadikuid oleksid liikmesriikide ülestes nimekirjades tahaksin küsida, kas sellised mõtted võiksid luua äh, sellise avaliku arvamuste vahetamise ruumi Euroopas. looks sellise foorumi, kus neid küsimusi saaks arutada ja kas see võiks anda teatud legitiimsust või see võiks omada teatud legitiimsust, oleks siis selles kohas, kus inimesed teaksid, et probleemi lahendatakse. me muidugi revolutsiooni ei taha läbi viia, me ei hakka lepinguid looma, me ei saa ka mõne aastaga inimeste arusaama muuta, aga, sest see on võimalik, aga kas oleks võimalik vähemalt arutelu fookust muuta? nii et inimesed saaksid aru, et need on need inimesed, kes teatud programme soovivad läbi viia, eh, lahendavad teatud probleeme ning suudavad Euroopa muuta ka tõhusamaks ning eh, see pakuks siis lisalegitiimsust. suur tänu, härra Takos. kas te soovite kohe vastata küsimustele või eh, pärast? jah yeah. uh,. I am um, very happy about this intervention because it allows me to yes, ma tunnen head meelt selle sõnavõtu üle, see võimaldab mul natukene selgitada, mida ma enne ütlesin, aga jah, selle vahel, mis te ütlesite ja tuleviku vahel on teatud seosed. alustasite Sharpiga ja tema oli suht pessimistlikult meelestatud Euroopa demokraatia osas ehk siis äh, tema räägib sellest, et äh, siin saab mõõta midagi ainult läbi selle, milline on meie tulemus. kriis ning see kriis, mida me praegu läbime, on niivõrd kriitiline, sellepärast et me näeme, et tulemusi ei ole. tehnokraatliku juhtimise tugevdamise läbi tegelikult on oht ikkagi selles, et me ei saavuta seda, mida me soovime. sellises olukorras taoline foorum nagu Euroopa Parlament eh, kogub üha rohkem tähtsust. mitte seeläbi, et parlament saaks eh, ütelda, et me nüüd otsustame, mida teha Kreekaga või mida teha eh, Saksa hegemooniaga või midagi muud. aga mm, vähemalt on võimalik siin anda võimalust selgitada, millised on erinevad äh, lahendused. kodanikud mõistaksid siis, et neid küsimusi tõesti arutatakse. see julgustaks neid. ja võib-olla seeläbi oleks neil võimalik ka üksteisega teisiti suhelda. praegu on see üks suureks probleemiks. ma mõistsin teie sõnavõtust, et te soovite toonitada, et Euroopa Parlament on kohaks, ehm, mis pakuks poliitilist arutelu. Äh, see ei peaks olema ilmtingimata see koht, kus otsustatakse koheselt ära, mida tuleb teha Euroopa Liidu hüvanguks, vaid see võidaks siis pigem kuidagi kokku tuua ühised mured ja suunata Euroopat õigele teele, milleks võiks olla siis äh, rikkuste jagamine ja demokraatlikud otsused. Yes, very austatud äh, professor Kaufmann. jah, ma arvan, et on väga oluline rääkida äh, me väljundi legitiimsusest, kui me räägime demokraatiast. aga ma arvan, et demokraatia ja mittedemokraatia vahe ei ole tegelikult, ei seisne tegelikult äh, väljundi legitiimsuse diskursuses, vaid hoopis sisendi legitiimsuses. Äh, ka isegi kõige hullem diktaator võib öelda, et ma tule olen oma ülesannete kõrgusel, äh, ma olen legitiimne. ja olla oma ülesannete kõrgusel mõnda aega, nii et inimesed on rahus ega tunne Äh, muret, äh, samal ajal ei tunne demokraator muret äh, selle sisendi legitiimsuses, aga demokraatlikus ühiskonnas me tunneme alati muret sisendi legitiimsuse pärast ja demokraatia pole kuskil täiuslik ja Euroopas on sama lugu ja ma ei ole võt-, suuda leppida selle argumendiga, et nii palju kui, kui niikaua, kui Euroopa on oma ülesannete kõrgusel, ei ole meil vaja mingisugust äh, sisendi äh, legitiimsust. härra Prants. härra Prants räägib ilma mikrofonita. Uh, ma loodan, et ma saaksin iga kord ühe euro või naela, kui ma kuulen sõna demokraatiat, äh, jah. see oleks selline ellujäämise toetus, aga aga loomulikult äh, mõnikord on seos selle demokraatia sõna kasutamise ja reaalsuse vahel äh, vastupidine seos. kui me vaatame näiteks erinevaid äh, riikide nimetusi, kui riigi nimetuses on sõna demokraatlik sees, siis võib kohe järeldada, et selles riigis pole demokraatiat mitte nähagi loomulikult Euroopa Liit ei taha demokraatiat kui eesmärki e e omaette, oma väga palju on, väga vähe on neid inimesi ja institutsioone, kes seda tahavad. Euroopa Liit tahab demokraatlikku kinnitust oma otsustele, demokraatlikku legitiimsust juba nendele otsustele, mis on juba tehtud, enne kui on mingisuguseid äh, hääletusi korraldatud. nii et menetlused, struktuurid, need luuakse selleks, et demokraatlikud otsused oleksid need õiged otsused me oleme kuulnud tänagi mitmeid sõnu nende demokraatlike otsuste kohta, mis ei olnud õiged. populism on sõna, mida siin kasutatakse sageli, kasutatakse sõna, sõna, seda sõna valesti. populism, ähm, sõna aretati välja Ameerikas. Äh, ja see viitab äh, rahvale sõltumata klassist. popularism vast on see sõna, mida tegelikult mõeldakse ja irratsionaalsus Need on mõisted, mida võiks kasutada valede demokraatlike otsuste kohta. kui viiakse läbi rahvahääletus ja rahvahääletuse tulemus on vale, siis on sellele kohe vastus valmis, korraldame uue rahvahääletuse. ja kui äh, kui äh, vale vastuseni jõutakse kaks korda, mis on ebatõenäoline, siis ma arvan, et keemia ei kohkuks tagasi kolmanda või neljanda äh, rahvahääletuse korraldamise eest. Maastridi lepingu kohta korraldati mitu rahvahääletust Taanis, kaks rahvahääletust korraldati Lissaboni kohta ja Iirimaal ja kaks fiskaalkokkuleppe äh, kohta. ja kui põhiseaduse lepe lükati tagasi nii Prantsusmaal kui Hollandis, siis ei kutsutud kokku teist rahvahääletust, ei korraldatud seda, vaid lihtsalt võeti põhiseaduse lepe tagasi pakitise uude paberisse. siin kojas on seda juba äh, mainitud, lihtsalt äh, pakendis oli küsimus ja, ja rahvahääletused lihtsalt äh, tühistati. loomulikult valesid otsuseid saab vältida erineva meetodit, erinevate meetodite abil, kui jah-hääletusele kampaaniale kulutada palju raha, võtame näiteks Inglismaa, Horvaatia ja, ja teavitamisele kulutati üüratuid summasid, teavitamise all tuleks loomulikult mõista propagandat. ja kui juhuslikult rahva algatus on vale, siis tuleb äh, kuidagi seda piirata, ei tohi olla tegemist triviaalse teemaga, mis see triviaalne on, siis see peab olema kooskõlas Euroopa väärtustega, mis need väärtused on, jah, võib-olla siis problemaatilised äh, mõningad probleemid saab kõrvaldada ja härra Sefkovitšil paistab olevat veel kolmas tingimus, nimelt selline algatus peab olema Euroopa Liidu huvides, jällegi, siin on otsus üsnagi subjektiivne. aga mis puudutab meetodit, äh, siis äh, miljoni allkirja kogumine erinevates riikides, siis ainult suured organisatsioonid saavad sellise allkirjade hulga kokku koguda. see mõte, et tavainimene, miljon tavainimest erinevates riikides spontaanselt ühe algatuse eest hakkaksid võitlema, on lihtsalt ulmeline. Euroopa Liit tahab inimeste osalust, aga osalemist Euroopa Liidu tingimustel, sellist kuulekate inimeste osalemist tegemist ei ole alt üles spontaanse demokraatliku rahva tahte väljendamisega, vaid äh, ülevalt alla demokraatliku tsentralismiga äh, väga paljud inimesed ütlevad, et kui tegemist on hääletamisega, siis ähm, ja hääletamise kaudu on süsteem äh, demokraatlik, aga tegelikult popularistimis ei taheta inimesi hääletada, vaid nõutakse, et inimesed hääletaksid kas eh, soovite praegu kohe vastata või ootame öö, eh, veel küsimusi? härra Guerrero, palun. suur tänu, härra eesistuja. ja suur tänu eh, ettekandjatele ja suur tänu härra Hefnerile selle eest, et ta selle kuulamise on korraldanud Eh, ma kuulasin huviga härra Kaufmanni vastust härra Rakovskile ja ta ütles, et demokraatia on jätkuv protsess, mis kunagi ei ole täiuslik ja mida on võimalik alati parandada. ja see paneb mind mõtlema eh, John Donne ühe raamatu pealkirja peale. demokraatia on lõputu reis. ja nüüd ma tuleksin Eh, esimese ettekande juurde. Te ütlesite, et me soovime alati rohkem dem-, demokraatlikult osaleda, aga alati ei ole vajalikke info, infrastruktuure selleks, et kuidagi eh, tagada see osalemine. pärast teist maailmasõda oleme me pidevalt näinud kodanike poolt seda soovi osaleda, soovi osaleda kõigepealt poliitilises elus algselt kuuekümnendatel aastatel. me nägime, milliseks muutus demokraatia, kuidas ta arenes võrreldes autoritaarse mude, mudeliga ja nagu Churchill ütles, et see on kõige väiksem häda ja Ühendriikides täpselt samamoodi kuuekümnendate aastate lõpp, seda iseloomustas just soov osaleda poliitilises elus ja liikudes demokraatia poole, räägiti järjest rohkem ka demokraatia kvaliteedist. pärast Berliini müüri langemist teisel pool Berliini müüri olnud äh, vaenlast, kes äh, ei nõustunud demokraatia äh, reeglitega, seda vaenlast enam ei olnud ja nüüd oleme me jõudnud teatud mõttes kolmandasse etappi et võib öelda, et esindusdemokraatia on teatud mõttes kulunud või ollakse sellest väsinud, et Hispaanias viimaste aastate jooksul on meil ilmunud noorteliikumine viisteist M. Nad on väsinud tavapärastest mehhanismidest, tavapärastest parteidest, tavapärasest esindusdemokraatiast meie kõigi ees seisvaks väljakutseks on see, kuidas omavahel ühitada osalemine ja selle esindusdemokraatia ülesehitamine. nii nagu Santori ütles, tegemist on süsteemiga, mis on juba äh, kakssada aastat tagasi paika pandud, te teate paremini kui mina, kuidas äh, lood esindusdemokraatiaga on Barberi raamat, näiteks Strong Democracy, kus räägitakse üheksakümnendate aastate demokraatiast ja selles osalemisest. nii et me peame kanaliseerima kodanike soovi soovi minna kaugemale tavapärasest protsessist, minna veel kaugemale eh, sellest lihtsast esindusdemokraatiast, et kuidas mõelda võimu delegeerimise peale tavaliselt härra Brons ja mina, meil on, meie seisukohad on öö, vägagi erinevad, aga ma nõustun suure osaga sellest, et mis ta oma sõnavõtus ütles, et referendumi ja osalusdemokraatia vahel on üks samm. kui me eh, mm, defineerime osalusdemokraatiat kui võimalikult äh, laia nähtust ja vaatame, kuidas sellega on seotud referendumid. tihti referendumite ajalugu on negatiivne. näiteks Itaalias kümnekonna aasta äh, jooksul referendumeid kasutasid just äh, mitteparlamentaarsed jõud ja see on alati selline väljakutse, mille eesmärgiks on siis otsustada, et kas jah või ei teinekord käib see läbi kriitiliste etappide ja kodanikud ei hääleta täpselt või ei vasta sellele küsimusele, mis neile otseselt on esitatud. tihti vastab see mingisugusele poliitilisele etapile või on see mingis konkreetses poliitilises kontekstis. et väga mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, näiteks Hispaanias, et kui meil oleks referendum koostatud või korraldatud surmanuhtluse kohta, siis täiesti võimalik on see, et kodanikud oleksid äh, hääletanud selle poolt äh, mõningad aastad tagasi, aga näiteks kui mm, praegu esitada see küsimus, siis ma ei tea, millised praegu tulemused oleksid. mida ma tahan sellega öelda, on see, et referendumi mehhanism on midagi väga keerukat. et ma kuulasin huviga seda, mis te ütlesite, mu härrad. ma arvan, et tähtis on see, et me kutsuksime ellu selliseid mehhanisme, mis võimaldaksid kodanikel normaalselt osaleda väga tähtis on see, et poliitiline võim võtaks avalikku arvamust arvesse. aeg on kätte jõudnud, et me mõtleksime selliste mehhanismide peale, nagu te rääkisite, et praegu on meil Euroopa kodanike algatused. ja nüüd praegusel hetkel leiab aset teatud selline konstitutsionaliseerimise protsess ja võib-olla õnnestub meil luua äh, selline pangandussüsteem, koordineerida maksupoliitika, tugevdada parlamendi osalust ja nii edasi. me peaksime mobiliseerima ka ülikoolid, erinevad fondid, parlamendid ja peaksime välja tulema omapoolsete ettepanekutega protseduuride kohta, osalemise mehhanismide kohta, selleks et äh, pakkuda välja omapoolsed lahendused just seoses selle konstitutsionaliseerimisega Euroopa Liidus ja vältima seda, et mingi aja pärast, kaheksa aasta pärast näiteks, korraldatakse kuskil Euroopa Liidus mingi referendum ja et me üldse ei tea, mida Euroopa Liidu kodanikud arvavad millestki väga tähtis on see, et Euroopa kodanikud oleksid optimistid, aga kui jätkub see kriisiolukord ja selline väga raske kriisiolukord, et siis võivad Euroopa Liidu kodanikud oma sõna ütlemisel tugineda just, lähtuda pessimismist. mida ma tahan öelda, on see, et kätte on jõudnud aeg võtta arvesse seda, mida nõuavad ja soovivad kodanikud ja kodanikud soovivad rohkemat demokraatiat. ja sellel ei ole tegelikult midagi ühist referendumi protsessiga. Need üleskutsed suuremale demokraatiale, see peab vastama uuele etapile Euroopa Liidu arengus. suur tänu ja enne kui ma annan sõna meie ekspertidele, siis ka mina sooviksin esitada teile ühe küsimuse ja ma arvan, et et härra Hefner soovib samuti sõna võtta. ja minu küsimus oleks järgmine. enne Lissaboni lepet, petitsiooniõigus oli osa Euroopa Liidu kodanik, kodanike õigustest, kodakondsusest. ja meie tahaksime nüüd teada, et milline erinevus on nüüd kodanikualgatuse ja petitsiooniõiguse vahel. et me ei saa öelda, et erinevus seisneb koguses ehk siis allkirjade arvus sellepärast et võib äh, petitsioonile äh, koostada, millele on alla kirjutanud üks kodanik või miljonid kodanikud. nii et selles ei seisne see erinevus. ja see ei muuda kodanike algatuste tähtsamaks. erinevus pigem seisneb selles, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad arvesse võtma seda just küsimust, mis on esitatud ja otsustama, et kas nõustutakse sellega või mitte. ja palutakse siis adekvaatset arutelu sellel teemal. ja kui me tahame kodanikualgatuse tõesti tähtsaks teha, temale tähtsust omistada, siis me peame paika panema, milline on see adekvaatne tasand. et küsimus ei ole selles, et lihtsalt kuskile sahtlisse pannakse see küsimus ja ei võeta seda arvesse ja arutelu on väga piiratud ja niimoodi jääb petitsiooni tähtsus tõesti väga väheseks või tagasihoidlikuks. ja teine küsimus, artikkel üksteist ütleb, et kodanikualgatus peab olema õiguslik akt ja vastama aluslepingute kohaldamisele, miks mitte? aga sel juhul on tegemist lihtsalt sellega, et kuidas muudetakse lepinguid ja das ist ganz wunderbar, weil Sie mir äh, die Hauptfrage. suur tänu. kuna te esitasite põhilise küsimuse, e, teie mõlemad olete tegelenud Euroopa kodanike algatusega, siis minu küsimus oleks järgmine. pärast poolt aastat kogemust Äh, see, võib öelda, et see poolaastane kogemus, see ei ole piisav. aga siiski me juba praegu võime midagi äh, näha, mingisuguseid äh, suundumusi välja tuua, et millised on põhilised teemad, millised on probleemid, mispärast on midagi tagasi lükatud, milliseid probleeme võib tekkida seoses Äh, seoses äh, infotehnoloogiaga. mida ma tahan öelda, on see, et kas meile ei tundu teatud määral, et see Euroopa kodanikualgatus, et kas, kas ta on tekitanud selliseid piiriüleseid arutelusid või on selleks natukene liiga vara veel või tuleneb see sellest, et et see määrus on liialt piirav selles osas, mis puudutab, mis puudutab äh, neid tingimusi, eriti lepingu osas, mis puudutab lepingu võimalikke arenguid, lepingu muutmist äh, ja see tuleneb siis tehnilistest tingimustest, tekstist, äh, vormidega seonduvatest äh, küsimustest. mina sooviksin, et te räägiksite meile oma esialgsetest muljetest, et me saaksime paremini nende algatustega edasi liikuda ja tagada selle, et need, kes ei ole veel aru saanud või kursis, et selline algatus on olemas, teaksid, mida äh, kodanikud, mida rahvas saab kasutada selle Äh, algatuse näol. E, teine küsimus, härra Salom juba äh, viitas sellele, äh, härra Kaufmann ütles, et et Euroopas on viiskümmend kolm korda juba korraldatud hääletusi või referendumi Euroopa küsimustes ja väga palju on skeptitsismi eriti selles osas, mis puudutab äh, referendumeid Prantsusmaal ja Hollandis ja Taanis korraldatud referendume Euroopa Liidu äh, lepingute äh, kohta. aga kas ei ole nii, et tihti need referendumid käsitlesid või hääletati pigem Chiroc'i suhtumist Lissaboni leppesse ja nagu Enrique ütles või tõi näiteks Itaalia ja Carlo Casini on kindlasti ekspert selles osas, mis puudutab referendumit ma tahaksin kasutada praegu võimalust ja küsida teilt ekspertidena, küsida teilt kõigepealt seda, kuidas me saame hinnata neid referendumeid just Euroopa Liidu tasandil ja mida me peame arvesse võtma selleks, et mm, neid referendumeid korraldataks tõesti niimoodi, et nad puudutaksid otseselt seda küsimust, mis on esitatud ja mitte midagi muud. nii et küsimus puudutab pigem seda, et kuidas, aga mitte seda, et kas. see puudutab võib-olla ka referendumite korraldamise protseduuri kui sellist. võib-olla saate paari sõnaga veel sellest rääkida. ja kolmas küsimus küsimus, mida alati küsitakse, kas inimesed on pädevad otsustamaks mingi asja üle jaa teil kindlasti on kogemust, kuna te olete ju pikka aega töötanud selliste instrumentidega. ma tooksin omalt poolt teile ühe näite. meil on äh, Baierimaal rahva otsus öö, äh, öö, äh, rahva otsus nafta osas ja kui me Baierimaa parlamendis arutasime seda küsimust ja siis me arvasime, et see on väga keerukas küsimus ja kas, kas rahvas tõesti mõistab seda, saab sellest aru, aga inimesed soovisid, arutasid äh, ja kõik kohalikud omavalitsused äh, korraldasid kuulamised selles küsimuses ja lõpptulemuseks oli see, et tõesti rahvas arutas seda sügavuti ja võeti lõpptulemusena vastu väga tark otsus ja me olime, meie parlamendis me olime väga rahul sellega ja see võimaldas meil tõesti paika panna meie riigi tasandil väga tasakaalustatud ja targa poliitika selles valdkonnas, mis puudutab naftat, kütust aga võib-olla selline toimimine oleks võimalik ka teiste küsimuste puhul. kas te vastaksite, mõlemad vastaksite sellele, jah? Eh, jag ska passa på att använda infrastrukturen här och prata på svenska. ma kasutan ära siis meie infrastruktuuri Euroopa Liidus ja räägin rootsi keeles siin esitati mitmeid erinevaid küsimusi, mis kõik on seotud demokraatiaga, seotud põhimõtteliste küsimustega ning äh, küsiti, kuidas on võimalik ka lepitada neid, kes äh, tahavad esindusdemokraatiat ja kes tahavad kasutada raha, äh, rahvahääletust. Briti kolleeg kritiseeris siin seda, kuidas kasutatakse demokraatiat, demokraatia sõna. paistab, et üsna hiljuti Londoni olümpiamängudel kasutati vale Korea lippu, kui keegi äh, tõlgendas demokraatliku, äh, Korea demokraatliku vabariiki demokraatliku vabariigina. kuid äh, jah see selleks. mis see demokraatia siis on? demokraatia tähendab seda, et meil on võimalik arutelusid pidada, debatti pidada, enne kui otsuseid asutakse langetama. ja et meil on kollektiivsed individuaalsed õigused, mis kaitsevad inimesi otsuste eest, siis on ametlikud otsused, mida langetatakse enamuse põhimõttest lähtuvalt nii et äh, demokraatial on mitmeid külgi. siin praegu on siis tegemist äh, dialoogiga, kui räägime osalusdemokraatiast ja me tahame äh, öelda seda, et demokraatia pole tõeline, kui otsust ei ole saanud arutada. keda aga võiks sellistesse otsuste aruteludesse kaasata? selles peab olema mingisugune järjepidevus, meie arusaam demokraatiast peab olema äh, järjepidev, ainult mitte üks osa kodanikest ei tohiks olla kaasatud aruteludesse, vaid me kõik peaksime olema arutelus osalised. kuid äh, kõige selle eesmärgiks peaks olema lahenduste leidmine nii et äh, kaudne ja otsene demokraatia ei ole omavahel vastuolus, äh, nad ei ole vastuolulised mõisted, äh, vaid need on kaks mõistet, kaks kontseptsiooni, mis täiendavad teineteist. kui me räägime esindusdemokraatiast, siis loomulikult tulemus, meie otsuste tulemus võib valmistada meile muret ka osalusmäära tasandil, olgu tegemist siis kas valimistega või, või ju rahvahääletustega kui me ikka hindame seda, mis on demokraatia väärtus, siis ei saa lähtuda ainult sellest, kas äh, sellistel äh, rahva äh, sõna ütlemise üritustel jäädakse kaotajaks või võitjaks, vaid tuleb lähtuda kogu protsessist, demokraatia puudujääk igapäevases elus, selleks, et demokraatia oleks meie igapäevaelus rohkem esindatud, on meil vaja eeskirju. meil ei saa olla kaudset demokraatiat, ilma et korraldatakse aeg-ajalt valimisi ja meil ei saa olla osalusdemokraatiat, ilma et oleks paika pandud konkreetsed õigused, algatusõigus nagu näiteks ja rahvahääletuste võimaluse kasutamine. ja probleem, mida sellega seoses on esile toodud, on see, et rahvahääletus võib tähendada äh, Ähm, väga paljusid erinevaid asju, kuid äh, lõppkokkuvõttes äh, viiakse otsuse langetamine tagasi, äh, rahvani tagasi ja seda saab kuri tarvitada võimuohjade juures oleva enamus võib nii-öelda rahvahääletust peale suruda ja seda kasutatakse ka demokraatlikes äh, süsteemides, ehkki seda võib pidada demokraatia kuritarvitamiseks. Euroopa tasandil Euroopa kodakondsus on ja koda, kodanikualgatus, Euroopa kodanikualgatus on liiga nõrk, sellest ei, ei piisa selleks, et ko-, laiaulatuslikku arutelu tähtsatel teemadel korraldada. ja võib-olla on hirm nii suur selle ees, et on väga palju erinevaid tingimusi, erinevaid künniseid, mida tuleb ületada selleks, et algatus läbi läheks, erinevaid tingimusi, mida tuleb täita, öeldakse sellest, sellist algatust ei saa teha, see ei ole legitiimne ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kui me tahame institutsioonilist süsteemi, siis äh, peab olema mingi konkreetne loogika ja loogika äh, on, seisneb praegu selles, et kodanikud ei ole piisavalt pädevad selleks, et oma esindajaid valida täiesti vabalt. me teame, kuidas see käib valitsuste ja parlamentide puhul, aga kui on vaja ühe konkreetse küsimuse puhul valida esindajad, siis ei oleks kodanikud pädevad see tähendab nagu, et meie ütleme, et me, et inimesed ei saa individuaalse või eraldi küsimuse puhul selliseid otsuseid langetada, aga samas saavad parlamendiliikmeid valida. Euroopa Parlament võib teha ettepaneku põhiseaduslike muudatustega kohta ja kodanikud peaksid ka seda saama, see muudatus tuleb järk-järgult sisse viia. Euroopa kodaniku algatuse puhul me peame jääma siiski tagasihoidlikuks ja, ja, ja me peame seda pidama kogemuseks, millest me saame õppida. me peame uurima, mida me saame paremini teha, loomulikult teatav võimuvõitlus selle vahendi kasutamisega seoses tekib, aga võib-olla kahe-kolme aasta jooksul on meil võimalik tõesti näha, kuidas see instrument toimib. praegu valmistume me ette selleks, et Euroopa kodanikualgatust parandada ja lõpetuseks paar sõna ka tuleviku rahvahääletuse kohta Euroopas. rahvahääletused ei ole sellised asjad, mida me saaksime valida või millest me saame loobuda. demokraatlikus süsteemis peab olema võimalus mõningates küsimustes korraldada rahvahääletust, täpselt samamoodi, nagu meil peab olema võimalus valida oma esindajad. aga küsimus seisneb selles, kuidas seda teha. Euroopas on olnud meil riikide hääletusi Euroopa küsimustes, aga mitte Euroopa hääletust liikmesriikide küsimuste osas Oh, she, he asked me to speak, so thank you. So dear uh, colleagues. esimees palus mul kõneleda, nii et kallid kolleegid, mul on äh, suur au siin äh, sõna saada ja väga raske on kahe komisjoni vahel joosta, saa-, mõnikord on kahe komisjoni koosolekud ühel ajal, transpordikomisjonist siia tulla oh, oli päris kurnav mulle. kõigepealt ma tahaksin tervitada teid kõiki ja tänada seda tööd, teid selle töö eest, mida te olete teinud. mina olen tegelikult Euroopa kodanikualgatuse ema, sellepärast et olin äh, Alan Ramassouriga koos raportöör selles küsimuses ja teie kommentaarid, teie märkused on väga teretulnud siin. me tahtsime just siin selle asja üle vaadata äh, ja Gerhard oli ka äh, siin meie me meeskonnas, aga tema on teises komisjonis praegu ja, ja äh, tema ütles, et pärast kolme aastat me peaksime selle üle vaatama, sellepärast et tegemist on tundmatu maaga meie jaoks, me ei tea, kuidas see asi hakkab toimima praktikas ja me teadsime, et meil on vaja sellist tööriista, mida Euroopa kodanikud saaksid kasutada selleks, et osalusdemokraatias äh, täiel määral äh, osaleda. ja seetõttu äh, teie arvamused on meie jaoks väga olulised, Euroopa otsustus, otsustajad, otsustustasand tahaks teie teadmisi teie teadmistega tutvuda, loomulikult me vaatame, kuidas asjad toimuvad praegu, aga meie eesmärgiks, meie ühiseks eesmärgiks on see, et kodanikualgatus toimiks parimal võimalikul moel ja seetõttu me oleme siin kasutanud pilootprojekti mõistet ja komisjon, ma loodan, ähm, peaks äh, tulevikus meid ähm, meid tähelepanelikumalt kuulama, meie tahtsime, et meil oleks üks andmebaas, meie oleme sellised äh, rohujuure tasandi võitlejad ja me tahtsime koguda väga äh, häid tehnilisi andmeid kokku ja loodetavasti meie tänane üritus annab meile äh, inspiratsiooni selleks, kuidas parimal võimalikul moel kodanikualgatust tulevikus hinnata, nii et saatke aga meile oma kommentaare, palun. This one? The left the left. Ah. Uh, it's of course not possible to go through these questions now. It would uh, loomulikult ma ei saa kõigile küsimustele vastata, see veniks liiga pikale, aga nüüd on mul võimalik vähemalt oma seisukohti pisut täpsustada ja ja siin eristada äh, demokraatliku osa erinevate nurkade alt. kõigepealt äh, Hispaania. eelmisel aastal käisin Hispaanias ja seal korraldati konverentsi, noored äh, tulid tänavale ja mitte ainult Hispaanias, vaid ka mujal võisime me olla tunnistajaks sellele, kuidas on no,, toimub selline vastuliikumine liikmesriigi tasandil Euroopa kriisihalduse vastu. tegemist on üsna keerulise äh, vastastikuse suhtlusprotsessiga, sellepärast et Euroopa otsustustasandilt tulevad korraldused liikmesriikide tasandile ja Euroopa kogukonnad Euroopa kogukondadel on erinevad sotsiaalmajanduslikud taustad, neil on erinevad probleemid ja nii edasi ja nii edasi. ja kuidas me siis reageerime sellistele korraldustele, Saksa põhiseaduskohus ütles jah, me maksame, aga ainult siis, kui teie kuuletute. ühesõnaga, kaotati, kaitsti demokraatlikku õigust, eelarvevolitused parlamendi tasandil on üks demokraatia olulisi osasid ja sama kehtib ka Hispaania puhul niisiis, tunnustagem seda, et äh, meil on sellised äh, vahendid, kuid milline võiks olla demokraatlik äh, reaktsioon korraldustele ja kontrollile. liiga lihtne on öelda, et kuidas me õiget tasakaalu saavutame. mina leian, et Saksa otsuses oli üks võimalus, see osa, kus toodi välja poliitilist protsessi, see ei ole vastus Hispaaniale, kuid igal juhul võimu ei tule anda tehnokraatlikule valitsuse struktuuridele, mis siis hakkavad korraldama demokraatlikke arutelusid. ja see on üks võimalus, kuidas Saksa avalikkus saaks paremini aru. Demo-, ühe riigi demokraatlikud õigused annavad, mõjutavad ka teisi riike. volitusi tuleb vastandada. ja mina loodan kodanikualgatusega seoses, et tegemist on tagasihoidliku tööriistaga kuid äh, see on siiski sammuke avatuse suunas. komisjoni tõlgendus kodanikualgatusest on liiga piirav, kuid on tõsi, et äh, sellise Euroopa tasandi debati korraldamine on äh, võimalik siis, kui on koondatud rohkem inimesi ja me ei peaks olema liiga pettunud praegu. inimesed on hõivatud teiste konfliktidega, need küsimused, mis, mida ei saa tõstatada kodanikualgatuse raames, raames iga asi areneb ja ma arvan, et see siiski soodustab demokraatiat ja see, mis praegu toimub liikmesriikides need vastuliikumised äh, tuletavad meile meelde seda, et äh, rahvas ei lepi tehnokraatliku valimisega ja valitsemisega, see ei veena neid. see ei kehti mitte ainult äh, Hispaania, Kreeka ja Portugali kohta, vaid see kehtib ka Saksamaa kohta, aga nüüd minu poolt kõik. suur tänu! ja nüüd siis esimene osa meie kuulamisest on läbi ja nüüd tulevad meie juurde kaks uut eksperti, keda härra Hefner ehk oskab minust paremini tutvuta-, tutvustada. Bruno Kaufmann, suur tänu! ja proua Jörges, võib-, härra Jörges, võib-olla te siis võiksite nüüd jällegi äh, oma kohale asuda saalis ja ma paluksin nüüd siia tulla professor Schilleril ja professor Kirschil. professor Schiller Marburgi ülikooli lektor. võib-olla üks kõige kogenumaid ja pikaajalisemaid eksperte oraatia vallas Euroopas. tema on ähm, mitmeid olulisi tekste kirjutanud sel teemal, palusime tal teha ülevaade sellest, äh, mis meil juba olemas on ja millised on demokraatliku süsteemi eeltingimused, millised on selle võimalused ja ohud, professor Kirch on St. Galleni ülikoolist ja tema keskendub peamiselt demokraatia ja riigi rahanduse vahelistele seostele, tema on pärit Šveitsist. Šveitsis on selles valdkonnas palju kogemusi Šveitsis on ähm, võla äh, piirangu kogu ja korraldatakse selles valdkonnas ka rahvahääletusi ja üks äh, omapära on Šveitsil veel maksustusega seotud küsimused, riigieelarvega seotud küsimused on küsimused, millesse kaasatakse väga suures osas rahvast akadeemilistes ringkondades ja poliitikas, isegi need, kes toetavad kodanike positiivset kaasamist ning on veendunud, et see on vajalik, kardavad siiski, et on üks valdkond, kus kodanikud ei peaksid peaks saama raha otsuseid langetada, nii et maksud ja riigieelarve, sellepärast et see viiks riigi pankrotti. kuid Šveitsi kogemus ja ka teiste riikide kogemus näitavad, et kodanikud tegelikult on märkimisväärselt ettevaatlikumad ja mõistlikumad, arukamad rahaküsimustes kui me esmapilgul võiksime arvata, mõnikord isegi mm, rohkem arukamad ja ettevaatlikumad kui valitsused ja sellest võib rääkida meile täna härra Kirch täpsemalt, seda on mõistlik kuulata, sellepärast et üks Euroopa praeguse kriisi põhjuseid on see, et avalikkus ja avalikud kogud on e-, elanud üle oma võimete ning tekitanud tõsise võlaolukorra, millest on raske välja tulla ja nüüd ähm, põnevusega ootame äh, härrade Schilleri ja Kirchi ettekandeid. suur tänu. lugupeetud äh, esimees. nagu ma aru saan, võin rääkida saksa keeles räägin väga täpselt oma ettekandest tee, ettekande teemast, otsedemokraatia Euroopas, selle tingimused, võimalused ja väljakutsed ja räägiksin peamiselt olukorrast liikmesriikides. sellepärast, et olukorra parandamine liikmesriikides aitaks meil märkimisväärselt otsedemokraatiat arengut soodustada ka Euroopa tasandil kõigepealt äh, mõningad üldised märkused. kõik räägivad siin otsedemokraatiast ja otsedemokraatiast rääkides äh, tuleb äh, kõigepealt lähtuda inimeste suveräänsuse põhimõttest, mis on iga demokraatia aluseks. kõikidel poliitilistel otsustel peab olema rahva tahtega antud legitiimsus ja kõik kodanikud peaksid vabaduse ja võrdsuse põhimõtteid saama nautida, äh, kõiki otsuseid ots-, aga ei langeta rahvas praktilistel põhjustel, selleks on meil vaja esindajaid, aga läbi valimiste peaksid äh, kodanikud saama oma esindajaid kontrollida, kontrollida nende otsuseid ja nad peaksid äh, ka seda kontrolli saama kasutada. seda tuleks, peaks saama rakendama kõikidel tasandil, liikmesriigi tasandil, piirkondade tasandil, Euroopa tasandil ja teiseks poliitiline protsess selles kontekstis väljendub ennast kahel kujul, kõigepealt rahvahääletused ad hoc, ad hoc baasil parlamendi või valitsuse otsusega ja teiseks institutsioonilised menetlused, mis määratlevad, millisel kujul ja kuidas rahvaga üldiselt konsulteeritakse nii et ähm, kohustuslikud rahvahääletused on üks ähm, võimalus, kodanikualgatus, äh, mille kodanikud algatavad ja kodanik, äh, kodaniku initsiatiivil ja siis äh, parlamendi protseduur või Euroopa Liidu puhul komisjoni ähm, reageering ettepanekule või nõudele. ad hoc rahvahääletused ja otsedemokraatia institutsionaliseerimine on väga olulised, sellepärast et ad hoc rahvahääletused võivad mingite konkreetsete juhtumite puhul olla väga olulised, kuid need on ühekordsed sündmused. ja leiavad aset võib-olla kord kümne või paarikümne aasta jooksul millistel tingimustel muutub äh, otsedemokraatia institutsiooniliseks? heites pilgu poliitilisse ajalukku, eh, võib eh, tuvastada mõningaid tüüpilisi tingimusi, mis aitavad eh, sellised protsessi institutsiooniliseks muutuda. kõigepealt tõsised konfliktid ühiskonnas, Saksa, Šveits varem või Ameerika Ühendriikide föderaalriigid, siis protsessi riigi iseseisvumine, Iirimaa võib siin näiteks võtta, kolmandaks demokraatlik protsess, süsteemi muutusega ka seoses ähm, Saksamaa võib siin näiteks tuua, äh, Itaalia tuhande üheksasaja neljakümne seitsmendal aastal, äh, Ida-Euroopa hiljutine ajalugu ja siis ka tõsine kriis riigi poliitilises äh, krii-, süsteemis, nagu näiteks Island ja finantskriis Islandil. ma ei tea, kas siia võib ka Euroopa siia nimekirja panna, kriis meil küll on, aga lahendust sellel veel pole. räägin teile kõigepealt natukene sellest, kuidas ad hoc rahvahääletusi saab kasutada, siis räägin teile sellest, kuidas eriniku, erinevad menetlused otsedemokraatia institutsioonides rakenduvad Euroopa Liidu liikmesriikides, siis räägiksin regiooni tasandist ja kohalikust tasandist, siis räägiksin ka otsedemokraatiast riiklikul tasandil ja lõpetuseks teen järeldused seoses väljakutsetega, millega me siin silmitsi seisame ja räägin sellest, kuidas otsedemokraatiat Euroopa Liidu liikmesriikides parandada. ma loodan, et saan oma ettekande lahti. selle slaidi peal siin näete ülevaadet ad hoc otsustest, mis langetati rahvahääletusena. ja erinevates tingimustes võivad poliitilised otsused mängida siin oma rolli. kõigepealt riigi sõltumatus on väga oluline ja sageli ka otsustava tähtsusega rahvahääletuse korraldamise puhul Iirimaal, Balti riikides, Sloveenias ähm, pärast üheksakümne esimest aastat äh, ja nii edasi, siis äh, üleminek äh, demokraatiale, nagu näiteks Kreeka, Itaalia, küsimus, kas peaks tekkima monarhia või vabariik, Hispaania näide on siin Ida-Euroopa üheks ja siis ähm, veel olulised põhiseaduslikud otsused, nagu näiteks viienda äh, vabariigi sünd Prantsusmaal tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandal aastal ja siis äh, mitmed otsused äh, seoses liitumisega Euroopa ühenduse ja, ja euroalaga, siin on terve rida riike, keda see puudutab, siis devolutsioon, regionaalne autonoomia, Ühendkuningriik ja Hispaania on siin näideteks on ka teisi ja sisekonflikte, mille puhul võib rakendada rahvahääletust äh, äh, Rootsis äh, tuumaenergia osas, Portugalis abordiküsimustes, Ühendkuningriigis valimisseadustiku küsimuses ja, ja. Ja, auf dieser Folie ist äh, in aller Kürze aufgeführt. ja siis selle slaidi peal näete siis ülevaadet, täpset ülevaadet sellest, äh, milliseid äh, otsedemokraatia instrumente kasutatakse erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, kohustuslik rahvahääletus on olemas Taanis, Eestis, Iirimaal aga see ei ole ülevaade. ja siis näete rahvahääletust valitsustes. Taani, Luksemburg, Prantsusmaa, Austria, Malta, Portugal, kodanikualgatus, Bulgaaria, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia ja siis on äh, nii-öelda agenda algatus Euroopa kodanikualgatuste vorm, Austria, Poola, eh, Hispaania ja mõned riigid, kus seda kasutatakse sekundaarse instrumendina. niisiis, eh, selle tabeli eesmärgiks on eh, luua selge ettekujutus, äh, selge pilt erinevatest riikidest äh, ja erinevates riikides kasutavatest äh, instrumentidest. piirkondlikul tasandil, riigisiseselt ja kohalikul tasandil tooksin teile ka mõned näited. Gerhard Effner juba rääkis sellest paari sõnaga. et Šveitsis äh, toimuvad rahvahääletused ka kantoni tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil ja seda korraldatakse üsna sageli, sagedamini kui föderaaltasandil. Euroopa Liidu liikmesriikides äh, seda ei tehta reeglina. Euroopa Liidus on ainult mõned liikmesriigid, kus on äh, täielikult föderaliseeritud süsteem. Saksamaal näiteks on olemas kodanikualgatuste äh, akt lende tasandil, aga sellega on seotud mitmed ranged eeskirjad ja avalikkusega konsulteerimist on korraldatud Bavaarias, Hamburgis äh, ja nii edasi. Hispaanias on äh, nõndanimetatud sooline algatus, mida kasutatakse kasutatakse äh, ka otsuste langetamiseks Poolas, Itaalias, Prantsusmaal, äh, sellist vahendit või sellist instrumenti ei ole kasutatud, pärast üheksakümne esimest aastat on Hispaan-, äh, Saksamaal kasutatud rohkem rahvahääletust ja kodanikualgatust kõikides Saksamaa liidumaades, mõningates liidumaades on liberaalsemad eeskirjad, mis võimaldavad kasutada selliseid instrumente väga laia teemade valdkonna puhul, Nordfestvalia võib siin näiteks välja tuua, kus on olnud umbes kuus tuhat algatust ja kolm tuhat äh, avalikkusega konsulteerimise äh, põhjal langetatud otsust. Poolamaal kasutatakse samuti algatusõigust, aga reeglina selleks, et äh, hääletada maha kohaliku valitsuskogu liikmeid. Tšehhi Vabariigis on aga oluline see keskkonnakaitse valdkonnas kuid väga vähe kasutatakse neid instrumente Prantsusmaal, Itaalias, eh, Hispaanias ja Bulgaarias ning riikides nagu eh, Soome ja eh, Rootsi on läbi viidud ainult konsultatiivseid rahvahääletusi seni, kuid neid kasutatakse üsna sageli, kui langetatakse otsuseid näiteks kohalike omavalitsuste kokkulöömise ja transpordiküsimustes. riikides, kus kasutatakse selliseid tööriistu, on see aidanud äh, kohaliku tasandi demokraatiale uut hoogu sisse puhuda ja väga paljud otsused, mis sel moel on langetatud, on kvaliteetsed otsused äh, kõigi silmis ning äh, need on sundinud esinduskogusid rohkem tegutsema ja kui me vaatame siis otsedemokraatia rakendamist liikmesriigi tasandil, vaatame, millised on institutsionaliseeritud menetlused selles vallas, siis Šveitsis ei ole võrreldav Euroopa Liidu liikmesriikidega, Euroopa Liidu liikmesriikides on väga vähe rahvahääletusi ja institutsiooniliselt äh, peetud ja ähm, need üksikud on olnud väga vähestes riikides kohustuslikku, äh, rahvahääletust kasutatakse peamiselt Taanis ja Iirimaal ja üldiselt siis, äh, kui küsimused puudutavad suveräänsete õiguste üleandmist Euroopa Liidule. Iirimaal on ka ühiskonna konfliktid äh, sel moel lahenduse leidnud, äh, sellepärast et äh, väärtused on põhiseaduses kirjas ja igasugused põhiseaduse muudatused eeldavad juba rahvahääletust. algatuse menetlust on kasutatud Itaalias, on korraldatud üle seitsmekümne rahvahääletuse seitsmekümne neljandast kuni üheksakümne esimese aastane, sellepärast et nende süsteem on selline kuid, kuid viiskümmend protsenti rahvast peab osalema sellisel rahvahääletusel ning selle tulemusena ainult väga vähe sellistest rahvahääletustest on tegelikult ähm, tulemuslikud olnud. üheksakümne kuuendast kuni kahe tuhande kümnenda aastani öö, näiteks jäi kehtima ainult üks tulemus, aga sellegipoolest otsedemokraatia on muutunud väga tähtsaks öö, oma kahes etapis üheksakümnendatel moraalsetes küsimustes ähm, lahutusega seotud küsimused leidsid lahenduse sellisel moel. ja põhiseaduskriis Itaalias, rahvahääletus, rahvahääletused olid väga olulised äh, süsteemi äh, reformiprotsessi osad. ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunis öö, äh, kehtiv rahvahääletuse tulemus ähm, kukutas võimult Berlusconi, tema e, puutumatuse küsimuse lahendas rahvahääletus. ja on mitmeid küsimusi, kus äh, rahvahääletused on äh, ja aidanud rahva ja demokraatiat kaitsta ja algatuse õigust on püütud kasutada ka Ida-Euroopa riikides, Lätis, Leedus, Sloveenias ja seda tulemusena ähm, kommunismijärgse majanduse ülemineku protsessiga seoses, kuid ähm, algatuse õiguse kasutamine oli väga keeruline, sellepärast et tingimused olid väga ranged. Ungaris on ähm, olnud erakondadevahelisi konflikte, nüüd on menetluslikud eeskirjad muutunud rangemaks, vajaliku kvoorum on nüüd kaks korda suurem, kahekümne viielt viiskümmend, viiekümnele protsendile on algatusmenetluse vajalik kvoorum tõusnud ja seetõttu on see, selle kasutamine takistatud niisiis, äh, mõningates liikmesriikides kasutatakse seda, kuid algatusmenetluste puudulikkus äh, tähendab seda, et äh, demokraatia potentsiaali ei saa täiel määral kasutada ja institutsiooniline menetlus on väga oluline ja institutsioonilised protseduurid on olulised, ainult see toodab kvaliteet, kvaliteetseid tulemusi, on oluline koguda praktilisi kogemusi, on oluline neid vahendeid kasutada äh, korrapäraselt, nii et meil oleks otsedemokraatlik poliitiline kultuur liikmesriikides minu sõnavõtu viimases osas tahaksin rääkida otsedemokraatia väljakutsetest ja otsedemokraatia äh, viimisest kõrgemale tasandile. otsedemokraatia äh, sisaldab suurt demokraatlikku potentsiaali, mida pole paljudes riikides piisavalt kasutatud. menetluse viimine kõrgemale tasandile on üks väljakutseid, millega me silmitsi seisame ja selline kõrgemale tasandile viimine äh,, upgrade imine nii-öelda äh, sellest äh, räägiksin erinevatel tasanditel, ka erinevatest tasanditest lähtuvalt, lähtuvalt kohalikust, äh, regionaalsest ja riiklikust tasandil. väga paljudes liikmesriikides otsedemokraatiat kohalikul tasandil ei ole. ehkki see tasand on just nimelt see tasand, kus äh, kodanikel on kõige rohkem kogemusi. Taani, Eesti, Iirimaa, Läti, Leedu, Portugal peavad veel sellised menetlused sisse viima siis menetluslikud eeskirjad äh, on problemaatilised Bulgaarias, äh, Hispaanias, Austrias, äh, Soomes, neid tuleb muuta, ainult mõningad teemad võivad olla asjakohased ja kvoorumi künnis on liiga suur, see on problemaatiline. Austrias ja Hispaanias äh, regionaalriik peab äh, arendama veel agenda algatusega seotud äh, kogemusi Prantsusmaal, Prantsusmaa piirkondades võiks äh, samuti sisse viia kodanikusõbraliku algatusmenetluse. Itaalias ja ka Saksamaa liidumaades või oleks tervitatav muuta eeskirjad paindlikumaks üldiselt võib öelda, et Euroopa Liidu ministrite nõukogu peaks kaastama äh, kohalikku tasandit ja piirkondlikku tasandit äh, otsedemokraatia väljendamiseks äh, liikmesriikide tasandil, väga paljudes liikmesriikides otsedemokraatia äh, valdkond on alaarenenud, Belgias puudub igasugune, ka Saksamaal, Soomes, Hollandis, Tšehhi Vabariigis, Ühendkuningriigis, Küprosel puudub igasugune otsedemokraatia, vähemalt võiks sisse viia sellise agenda algatuse, sellepärast et kuidas saab Euroopa kodanikualgatust Euroopa tasandil kasutada, kui sellist võimalust ei ole isegi mõningates liikmesriikides. on riike, kus on ainult äh, rahvahääletuse võimalus, äh, mille peab korraldama valitsus, äh, valitsuse organisa-, vali-, mõni valitsusasutus, see võib olla siis kas kohustuslik rahvahääletus või mingi teemakohane rahvahääletus, ja need riigid peaksid looma võimaluse ka algatusmenetluseks, mis võimaldab teha ettepanekuid ka kodanike algatusel. nii et see on kõige olulisem samm, agenda algatus on esimene samm, mis tuleb astuda. mõningatel liikmesriikidel on selline algatusõigus olemas, kuid eeskirjad ja allkirjade äh, arv on vägagi piiravad. Läti, Leedu, Slovakkia näiteks, sellist algatust saab kasutada ainult väga piiratud valdkondades, Itaalia Austria, Poola, Hispaania, ka neil on väga piiratud agenda algatusõigus ja ka nende puhul pea, oleks järgmiseks sammuks laiaulatuslikum, liberaalsem ja paindlikum menetlus Austrias. juba räägitakse väga palju sellise arengu võimalikkusest. kõikides riikides tuleb rääkida sellest, kuidas muuta see protsess õiglaseks ja selliseks, et ajakirjandus ei asuks seda manipuleerima ja et rahavoodukogudega seda manipula-, manipuleeritakse, tuleb vältida suuri, ähm, suurte rahasummade doneerimist ja nii edasi ja nii edasi. nagu te näete, otsedemokraatiaga seoses on mitmeid potentsiaal, on suur potentsiaal, mis paljudes liikmesriikides on kasutamata. ja on kaks asjaolu, mida otsedemokraatia soodustamiseks võiks teha, algatusõiguse kaudu võivad kodanikud tõstatada teemasid, mis on poliitilisest päevakorrast välja langenud. ja teiseks, see tähendab seda, et kui kodanikel on õigus äh, osaleda otsustusprotsessis, siis on avalik arutelu laiaulatuslikum, üldine huvi poliitika vastu äh, suureneb ja tekib laiem poliitilise harituse kultuur Euroopa Liit tahandab, tahab suurendada seda võimalust, et äh, kodanikud saaksid osaleda Euroopa poliitilises protsessis ja sellisel juhul peab Euroopa Liit äh, tõesti keskenduma poliitilise osaluskultuuri arendamisele ka ja demokratiseerimise protsessi arendamisele liikmesriikides, aitäh! suur aitäh professor Schillerile ja nüüd ma annaksin sõna koheselt ka Äh, meie järgmisele külalisele. suur aitäh, ma tahaksin teid tänada kutse eest. Äh, suhteliselt ebaharilik on, et äh, siia tuleb rääkima keegi demokratiseerimisest, kes ise Euroopa Liitu ei kuulu aga ma tahaksin rääkida riigi rahastamisest ning selle demokratiseerimisest. meil on siin kartusi selle üle, et äh, kodanikud riikides, äh, kes saavad otsustada, otsustavad, et nad soovivad madalamaid makse, aga rohkem kulutusi ning see on suureks ohuks. Saksamaal on kõikides landerites äh, korraldatud küsimused niimoodi, et finantsküsimused et küsimused niimoodi, et finantsküsimus, äh, vabandust, on äh, liidumaades korraldatud kõik niimoodi, et äh, finantsküsimusi ei otsustata otseselt. kui me võrdleme olukorda Šveitsi ja Saksamaa vahel, siis kodanikud võivad igal tasandil, aga erineval määral oma arvamust avaldada, hääletades ka finantsküsimuste üle, seega finantsvaldkond ei ole kõrvale jäetud Genfis, äh, Palis, kus on palju äh, probleeme, äh, on samuti ei ole veel välja kuulutanud kriisiolukorda nagu Saksamaal, nii et rahandus on pigem korras. nüüd teiseks, kui vaadata kriisi, siis Šveitsis kahe tuhande kaheksandal aastal kriisi ajal otsustas Äh, läbi viia kolm äh, majandusolukorda parandavat programmi. meil õnnestus äh, vältida riigivõla liigset suurendamist. võeti vastu populistlik otsus, oli ka üleminekuaeg ning alati niisiis, ma usun, et siin võib tähele panna seda, et alates kahe tuhande üheksandast aastast on Šveitsis olnud eelarve ülejääk. peab ütlema, et see on vastupidine sellele, mis mujal on olnud, pigem on olnud äh, massiline puudujääk. Šveitsi referendum kahe tuhande esimesel aastal samuti ka kinnitas selle üle. Šveitsis on kantonites äh, maksuküsimustes äh, suveräänsus erinevalt Saksamaalt. aga nii on see ka Euroopa Liidu liikmesriikide osas. võib-olla me peaksime vaatama, mis Ameerika Ühendriikides toimub. me oleme näinud, et otsedemokraatia Ameerika Ühendriikides pärast äh, teist maailmasõda vähendati kulutusi kui aga vaadata California äh, õigustikku, siis me näeme, et seal on üks seadus, mis tegelikult äh, äh, pärsib riigi finants, finantse. otsedemokraatia finantsvaldkonnas on miski, millest äh, võib rääkida, kuid äh, kui me vaatame Saksamaal olukorda, siis tegelikult demokraatia finantsvaldkonnas on väga piiratud, ainult algatusi on võimalik teha auf die öffentlichen Finanzen haben. Und tuleb vaadata, mis instrumendid on äh, meil olemas, millised on tagajärjed riigi varale tihtilugu aetakse segamini samuti referendumi mõiste ning eh, valitsuse poolt esitatud eh, ettepaneku mõiste, mille osas samuti rahvas võib otsustada ei või jah. kantoni tasandil meil kahjuks referendum on ette nähtud. projekt puudutab üldiselt taristuid, näiteks on vaja renoveerida ülikooli või on vaja mingeid uusi hooneid, siis on vaja eh, rahva poolt otsus vastu võtta. Eh, seda võib teha mitmel moel, näiteks on võimalik eh, jooksvast eelarvest raha eraldada, siis on piirid, piirläved madalamad, aga võib ka ühekordse kulutuse raames seda teha, siis on piirid kõrgemad referendumi läbimine võib olla vabatahtlik või kohustuslik või mõlemat. kantonites on ainult, on selliseid kantoneid, kus on referendumid alati kohustuslikud, mujal vabatahtlikud, see on Kallenis, minu enda kantonis, kulutuste küsimuses alates kolmesaja tuhandest Šveitsi frangist on referendum vabatahtlik ning ühe ja koma viie miljonist frangist peale on rahvahääletuse korraldamine kohustuslik. võttes arvesse, et kogu eelarve on neli miljardit Šveitsi franki, siis te näete, et läved on väga madalad. ja äh, vaja on ligi ühte protsenti siis, et äh, referendum korraldataks allkirju. nii et seeläbi te näete, milliste vahenditega on tegemist. läbi referendumite on võimalik äh, kulutusi vähendada, mitte suurendada, nii et tegemist on eelkõige just stabiliseerimiseks mõeldud mehhanismiga. ja seeläbi on võimalik siis jätkusuutlikult äh, rahandust juhtida. teiseks oluliseks vahendiks on meil on riigi ning kantoni tasandil vabatahtlik äh, õigusakt, vabandust, äh, riigi ning kantoni tasandil on võimalik uute õigusaktide puhul samuti äh, referendumit korraldada. finantsküsimustes on see võimalik ainult siis, kui on, tekivad sellised kulutused, mis ei ole praeguses õigusloomes ette nähtud, see puudutab siis suurte taristute loomist näiteks sõjavarustuse ostmist. hetkel näiteks me arutame uute äh, lennukite ostmist Äh, trifft das immer dann zu, wenn durch Gesetz, neue Gesetze erlassen werden und insbesondere interessant. kui uus seadus vastu võetakse ja mis puudutab riigi rahastamist, siis kui on tegemist seadusega, millel on omad tagajärjed finantssektorile, siis referendumi tulemused on muidugi olulised. tegemist võib olla lisakulutustega või võib olla tegemist ka seadusega, mis võetakse vastu selleks, et kokku hoida. arvamusküsitlused näitavad, et kodanikud enamasti on väga konservatiivsed. kui tegemist on suurte summadega, siis tõenäoliselt lükat-, siis tõenäosus, et äh, kulutus tagasi lükatakse, on suurem. kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel näiteks seega ohtu, et kulutused tohutult suureneksid, ei ole. aga taolises olukorras on mõttekas ka muid vahendeid omada, meil on üks selline vahend, mille juurde ma veel tagasi tuleks mis tuleb aga kui põhiseaduslike kohustuslike referendumite puhul, siis siin toimub sama, toimib sama põhimõte. enamus finantsküsimusi jagatakse aga õigusloomise, mitte põhiseaduse läbi, nii et äh, siin on mõju väiksem. omaalgatuse kohta. Äh, kõikidel kantonitel on õigus, äh, on konstitutsionaalne omaalgatusõigus ning neil on oma sõna ka finantskulutuste kohta ütelda. siin võivad finantskulutused äh, suureneda aga, aga üheksakümmend protsenti äh, selliseid taotlusi lükatakse tagasi. parlament omakorda saab vastuettepaneku teha ja seejärel, kui algatus tagasi lükatakse, siis võib oma ettepaneku esitada mille näiteks tehti algatus sõjaväe ärakaotamiseks. see oleks tähendanud väga radikaalset muudatust äh, kogu sõja äh, ja kaitsepoliitikasse kolmkümmend viis protsenti ainult hääletas selle poolt, aga see, see äh, oli murettekitav, sest tegelikult ei oodatud üldse, et nii paljugi rahvast selle poolt hääletaks. nii et te näete, et nende ettepanekute läbi on võimalik ka kulutusi vähendada sõjaväe kaotamise algatus äh, tehti selleks, et vähendada sõjaväekulutusi. ettepanek läbi ei läinud, aga see näitab seda, et kui referendum koos läbi viiakse, ja, ja kui referendum kuulutatakse välja selleks, et kulutusi vähendada, siis ja kui see läbi kukub, siis võivad kulutused hoopis suurendada, suureneda selle tagajärjel. võtkem St Galleni näite jällegi, meil on järgmine reegel. eelarves ei saa defitsiit olla liiga suur. kui eh, defitsiit osutub liiga suureks, siis tuleb makse tõsta. ja kui on ülejääk tekkinud eelarves, siis tuleb see kokku hoida. kui tekib defitsiit, siis tuleb kõigepealt ära kasutada hoius või siis kokku hoitud vahendid ning alles seejärel teise sammuna on võimalik uusi makse kasutada. selline aspekt on samuti olemas, seda saab kantonites kasutada ja see stabiliseerib automaatselt olukorda. meie kanton on pigem nõrk, kahekümne kuuest kantonist oleme üheksateistkümnendal kohal. aga võlgu meil ei ole Eine netoschulden. Äh, das... nii et meil on varasid, aga meil ei ole võlga, nii et see on siis see lõpptulemus. Äh, põhimõtteliselt on see meie süsteem väga lihtne et me küsime kodanike käest, et kas nad on nõus mingisuguste kuludega ja kui nad sellega nõus ei ole, siis me toimetame väga ettevaatlikult just eriti selles osas, mis puudutab meie kulusid ja kogu see süsteem toimib päris hästi. ja kui me nüüd äh, analüüsime kõiki kantoneid ja mitmeid äh, aastakümneid on juba seda tei-, tehtud, et kuidas see võl-, võlgade pidurdamise mehhanism toimib, siis äh, toimib see päris hästi. ja eelarve puudujääk on ikka väiksem ja see näitab just selle demokraatia mõju majanduslikele küsimustele aga et me võime öelda et, et kakskümmend viis protsenti vähem on võlgu sellistel kantonitel, kes kasutavad sellist süsteemi ja see tagab teatud mõttes ka sellise poliitilise tasakaalu ja äh, muidugi, mis puudutab maksusid, siis äh, seda peab alati hääletusele panema, no näiteks kui soovitakse käibemaksu, maksu tõsta, siis äh, siin on ära toodud, äh, mis on need äh, asjad, mida me saame läbi referendumi äh, muuta, ilma et peaks muutma põhiseadust. et siin on just ära toodud see, et mida me seoses kuludega saame teha. üheksakümnendate aastate algusest kuni aastani kaks tuhat neli, siis meie riigivõlg suurenes väga suuresti. pärast kahe tuhande viiendat aastat on see vähenenud, kuigi me ei ole päris jõudnud enam üheksakümnendate aastate tasemele. nii et me võime öelda, et inimesed ei ole praegu nõus maksusid tõstma, aga kui me seda olukorda vaatame lähemalt, siis võib öelda, et olukord tegelikult on hoopis teistsugune. üheksakümnendate alguses äh, kodanikud äh, olid äh, selle poolt või nõudsid just käibemaksu äh, tõstmist näiteks kahe protsendi ulatuses äh, tõsteti käibemaksu. puudutas see just naftatoodete maksu, siis infrastruktuuri maksu, selleks et oleks võimalik infrastruktuuri parandada ja lisaks sellele toetati väga mitmeid muid sotsiaalkindlustuse valdkondi ehk kui on lihtne kodanikele selgitada, et seda raha tõesti on vaja, siis on võimalik saada kodanike poolne heakskiit sellele. aga kui sellised otsused ülevalt poolt eh, peale surutakse, siis sellist suhtumist ei saagi olla ja täiesti üllatav on see, et riigi tasandil ja väga tähtis on see, et riik suudaks omalt tasandilt kodanikele esitada sellised ettepanekud, eh, mis, mis oleksid kodanikele vastuvõetavad, et võib-olla esimesel korral see korda ei lähe ja poliitiline tasand peab oma ettepanekuid uuesti läbi töötama, aga möödapääsmatult vajalik on see, et kodanikud mõistaksid seda, mida riigi tasand teha ta-, tahab aga mis see kõik tähendab, see tähendab seda, et meil arutatakse neid küsimusi väga palju, arutatakse seda, milline meie maksusüsteem peab olema, milline peab olema maksude määr, nii et arutatakse seda nii pressis, televisioonis ja siis otsustatakse, et millised on need meetmed, läbi mille mõjutada siis maksude poliitikat, näiteks maksusid ka vähendada. kakskümmend aastat tagasi otsustati seda noh näiteks, et tulumaks riigi tasandilt kaotatakse ja tulumaks läheb kantonite tasandile ja korjati allkirju, ma ei mäleta, et kas jõuti saja tuhande allkirjani ei tohi alahinnata kodanike teadmisi ja oskusi ka selles osas, mis puudutab eelarvet. kui te vaatate ajalugu, siis minu meelest meie oleme see riik, kus on kõige suuremad kogemused just referendumitega kui selline süsteem on hästi ja mõistusepäraselt paika pandud, siis kodanikud reageerivad ka täiesti mõistlikult ja see eh, tagab tunduvalt tervema majanduskeskkonna ja eh, tagab ka edu eh, näiteks eelarve küsimustes. jah, ganz herzlichen Dank, Gibert Kirch. ma tänan teid härra Kirk-Käsner, ma näen, et te pidasite tõesti oma kõneajast kinni. küsime selle kohta veel. vabandust, äh, ma tahtsin tõesti välja tuua, et te pidasite nii hästi oma kõneajast kinni, aga kas teil on küsimusi veel kõnelejatele? Te näete isegi, et meie esimees on lahkunud, äh, nii et mina siis juhatan praegu, aga härra Prants, palun. jah, aitäh. professor Schiller mainis ad hoc referendume ja eristas neid siis äh, põhiseadusega ette nähtud referendumitest. ad hoc referendumite puhul on probleemiks see, et see on valitsuste kätes, valitsus otsustab, kas ja millal need korraldada ja vastavalt sellele, kas nad tulevad võitjana välja või mitte või kui tõenäoline, et nad võidavad Ühendkuningriikide referendum seitsmekümne viiendal aastal. Äh, seda kirjeldati kui liitumisreferendumit, aga sedasi ei olnud. Ühendkuningriik liitus Euroopa Liiduga tuhande üheksasaja seitsmekümne teisel aastal äh, ja see de facto jõustus seitsmekümne kolmandal aastal, seitsekümmend viis korraldati referendum, kas ma peaks välja astuma tagajärjeks oli see, et konservatiivid äh, jäid status quo juurde ning intensiivne propagandakampaania tähendas seda, et tuli väga palju rohkem jah-hääli. kahe tuhandendal aastal kõik parteid lubasid korraldada referendumi põhiseadusliku kokkuleppe kohta, aga nagu Rootsi eesistuja tunnistas üles, vastates küsimusele, mille esitasin kahe tuhande üheksandal aastal. nimed vahetati ära, aga muud eriti ei juhtunud seda nimetati hiljem reformilepinguks, Lissaboni lepinguks ja see siis pidi vabastama valitsuse kohustusest korraldada referendumeid. Taani referendumite korral-, kordamine on ka probleemiks, Taanis korraldati Maastrichti referendumit, Prantsusmaal oli jah hääl Maastrichtile ka väga näpilt saavutatud. ning võib-olla oleks võinud ka seal korraldada kordusreferendumi. Iirimaal on muidugi fiskaalpaketi üle samuti ja veel üks küsimus tõstatati eh, selle kohta, kuidas kodanikud saavad ise algatada referendumit, jah. kui eh, kitsendusi ei ole, siis tuhat üheksasaja viiekümnendatel, kuuekümnendatel, kui peamised parteid eh, Suurbritannias ja ka mujal leidsid, et massiivne sisseränne on väga hea mõte, siis oleks võinud referendumi korraldada, aga millegipärast äh, ma usun, et toona oleks küsimust peetud äh, ebakohaseks. Äh, maksu äh, ja kulutuste kohta korraldatavad referendumid, siis ma usun, et et neid ei tohiks eraldada. ma mäletan referendumit, mis Californias korraldati seitsmekümnendate lõpus või kaheksakümnendate alguses kus Californialased otsustasid, et oleks super hea mõte vähendada makse, siis aga leidsid, et neil ei ole enam äh, üldhuviteenuseid. samas leian, et oleks äh, mõttekas korraldada referendum ülise majandusliku äh, suundumise kohta. ma arvan, et see oleks küll väga hea mõte, kui me korraldaksime Kre-, Kreekas näiteks äh, Kreeka kasinuspoliitika kohta referendumi. ma usun, et kui Kreekas hoopis sissetulekuid suurendatakse, siis oleks kergem kriisist välja saada ja ma usun, et äh, referendumis peaksid osalema ka algkooliõpilased, sest nemadki teavad, milline on õige vastus. aitäh! aitäh ja nüüd Evelin, palun! hea professor äh, Kirke. suur aitäh, lugupeetud äh, Kirje Äsner, suur aitäh äh, väga selge ettekande eest. mina ei tahaks omalt poolt kõike üle kordama hakata, tahaks lihtsalt küsida midagi. millised on teie praktilised kogemused seoses tekkinud probleemidega kantonites ja millised on järeldused? kindlasti on sel-, kergem põhjendada kulutusi, kui tegemist on uue kooli või ujula ehitamisega. kodanikel on võib-olla kergem mõista, millised on eelised ja millised mitte, aga võib-olla on keerukam leida vahendeid näiteks varjupaigataotlejate jaoks ja see ja ka sotsiaalmajade rahastamiseks, mis nende jaoks ehitatakse. ehk siis, mis saab neist initsiatiividest, mis, mida elanikkond alati väga kergesti ei mõista? jah, aitäh, härra Hepner ja siis palun. Gut, also da kann ich relativ einfach darauf antworten. Es ist natürlich klar. jah, ma usun, et ma võiksin teile vastata, see on päris selge mida selgem on, milleks raha kulutatakse ja mida selgemad on eesmärgid, seda kergemini ka rahvas nõustub selliste kulutustega. huvipakkuv on siinjuures see, et maksude suurendamine üheksakümne kolmandal aastal pidi endaga kaasa tooma taristute laiendamise. mitte äh, ainult kohaliku omavalitsuse tasandil, vaid see mõjutas kogu riiki nüüd, mis puudutab varjupaigapoliitikat, siis tõepoolest nii see on, probleeme on sellega. meie probleemid ei ole aga mitte niivõrd seotud mitte rahastamisega, see lahendatakse kohalikul tasandil, näiteks kuidas või mille eest ehitada äh, sotsiaalmaju selle vastu võib muidugi ka välja astuda, aga see ei käi läbi referendumi. on teisigi riike, kes niimoodi käituvad. kui aga nüüd vaadata tulumaksu, käibemaksu küsimust, vabandust, siis või kui vaadata muid äh, kulutusi, mis kaasnevad äh, puuetega inimestele ka toetamisega, siis neis sellistes väga delikaatsetes küsimustes, kui te tahate kampaaniat korraldada, siis ma usun, et seeläbi on võimalik kodanikku veenda. nii aga alati ei tehta, referendumitel alati see niimoodi ei lähe aga samas me ei saa ütelda, et ei ole võimalik kodanikke veenda me peame muidugi kogu südames seda tegema, aga kui seda ei tehta, siis jah, võivad tõesti tulemused kehvad olla. ja, herzlichen Dank, ich hab mich. Äh, jah, aitäh. ma tahtsin tulla tagasi küsimuse juurde, mille esitas äh, härra Ebling jah, ja see on ka põhjuseks, miks me kutsusime siia eksperte, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriikidest. kui Šveitsi esindajad siin käivad, siis see on alati väga huvitav, me ei räägi mitte ainult otseosaluse teooriast, vaid ka praktikast. näiteks sellest, kas on keerukam rahastada varjupaika taotlejate jaoks sotsiaalmajade ehitamist või ujulate ehitamist kuid lisaks sellele on Šveitsis ka väga vana arhailine maakogukondade süsteem. ma ise olen seal käinud, näinud, kuidas on kogu ühe piirkonna elanikud tulevad kokku platsile võeti otsus müüa maha suur hulk Šveitsi kulda, kuld oli eh, pangahoidlates ning šveitslased otsustasid, et seda kulda enam vaja ei lähe ja see müüakse maha, aga valitsus ei otsustanud eh, selle üle, eh, mis sellest kullast saab, vaid rahvas otsustas, inimesed. ning see otsustati ära kantonitesse Kantoni valitsus äh, aga sekkus, ütles, et me oleme seda küsimust arutanud parlamendis, oleme teinud ettepaneku. Äh, linnavalitsuses arutasime seda, arutasime seda, kuidas raha kulutada, näiteks võime teid laiendada, noored aga ütlesid selle peale, et tegemist on tüüpiliste kulutustega, mida te, võib teha tavalisest äh, eelarvest. siin oli aga tegemist äh, aastakümneid kogutud äh, kullaga ja seda taheti kasutada selleks, et toetada üksikvanemaid, orbusid, sotsiaalküsimuste jaoks taheti see eraldada kõigil oli võimalik siis sekkuda, rahvas tuli platsile kokku ning noored lõpuks jäid peale ja neil õnnestus veenda kogu elanikkonda. mul on äh, Kirk Kästnerile ja Schillerile veel küsimus. kõigepealt äh, professor Schiller Te rääkisite sellest, millised reformid on juba läbi viidud ja millised tuleksid äh, kasuks äh, äh, tulla osalusdemokraatiale. kas te olite lihtsalt viisakas või meelega ei rääkinud Euroopa Liidust? unustasite meid. kas Kreeka demokraatia võiks olla ka meie osalus, vabandust, otsene demokraatia võiks olla ka meie jaoks võimaluseks? kas oleks vaja mingit erilist enamust või on mingeid muid äh, tingimusi, mis oleks vaja täita, need on minu küsimused härra Schillerile, aga mm, härra Kirch-Käsnerile. mul on üks selline hulljulge küsimus. selleks, et tulla toime liikmesriikide eelarve ja võlakoormaga, oleme me loonud Euroopa Stabiilsusfondi ning seda rahastab Euroopa Keskpank, äh, ka mm, lävend on ette nähtud, samas aga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on tekkinud suur vaen võimude vastu. sellepärast, et tegemist on meetmetega, mis on vastu võetud tehnokraatide poolt. kui kuulata inimesi tänavalt, siis me näeme, et sellistes otsustavates küsimustes nendega üldse ei konsulteerita. samas on aga võib-olla ka muid ettepanekuid, mida võiks teha, aga avalikku konsultatsiooni ei toimu, alternatiive ei ole. ning seega on väga keerukas saada programmidele ka elanikkonna toetus. otsedemokraatia seisukohalt ma tahaksingi küsida kas siin ei ole tegemist sellega, et tehnokraatlik valitsus muutub üha võimukamaks? kas mitte nemad eh, lõpptulemusena ei eh, juhi meid? kas seega, kas võib-olla ei peaks üldse muutma seda, kuidas me mõtleme? Šveitsis on kuldreegliks see, et äh, algatusi teevad kodanikud. piirid äh, riigivõlale pannakse peale küll, aga mitte ülevalt, vaid altpoolt, kodanike poolt. kas ei võiks niimoodi, et meie ka Euroopa tasandil plaaniksime just niimoodi demokraatlikult kriisi lahendada, kas me ei peaks kaasama kodanikke äh, kulutuste ja sissetulekute küsimuste lahendamisse Euroopas. kas ei oleks võimalik jõuda tasakaaluni võlgade küsimuses? ja teha seda siis nende mehhanismide alusel, mida mainisin Euroopa tasandil avatud arutelu oleks vaja. me räägime ju avatud demokraatiast ja konventsioonist mulle öeldi jah, aga kõigepealt tuleb kriisist läbi tulla ja seejärel me võiksime millelegi muule mõtelda. aga mina just tahaksin ütelda seda, et kuna me praegu oleme kriisis, kas siis me ei peaks just nüüd hakkama teistmoodi mõtlema selleks, et välja tulla. vastasel juhul me kaotame kodanike usalduse ning vajume üha sügavamale sohu. Te olete professorina läbi viinud uuringuid kui ka muidu, kas, mis te arvate, kuidas me võiksime välja tulla? suur tänu uh,. härra Tahv jah, aitäh, ma vabandan, et pidin äh, osa arutelust mujal viibuma, aga ma pidin äh, julgeoleku- ja kaitsekomisjonis olema ning äh, ette valmistama seal Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. mi-, tahaksin küsida nende katsetuste mõju kohta poliitilistele parteidele osalus demokraatia vallas. mulle tundub, et on ilmselge, et ei ole võimalik läbi viia referendumit ja kampaaniat, kui ei ole tugevaid parteisid, kellel, kes oleks hästi korraldatud, keda rahastatakse, kellel oleks ka oma sõnum liidritena. aga samas mulle tundub ka, et parteid, mis otsustavad referendume korraldada, teevad seda tihti äh, siis, kui nad on nõrgas positsioonis. ja see tähendab tegelikult seda, et nad ei suuda ise toime tulla keeruka otsuse langetamisega see tähendab, et nad tegelikult äh, veeretavad poliitilise otsuse vastuvõtmise hoopis äh, vaesele valijaskonnale. mulle tundub samuti, referendumite mõte on ka selles, et saada toetust populistliku referendumi kampaania raames. lisaks sellele parlamendid, mis võimaldavad referendume korraldada, on ise eh, nõrgemas positsioonis, tulevad ise nõrgemast positsioonist välja eh, esindusinstitutsioonina Euroopa Liidus meil ei ole äh, föderaalseid äh, parteisid. isegi Euroopa Parlamendi siseselt oleks see selle vastu, et loodaks tegelik Euroopa Liidu partei. komisjon just äh, avaldas täiesti absurdse uue eelnõu Euroopa Liidu poliitiliste parteide kohta, mis tegelikult üritab takistada selliste parteide eh, kampaaniate korraldamist ja referendumite korraldamist. kas te võiksite midagi lisada parteide rolli kohta siin ning referendumite mõju kohta parteile, parteidele? Äh, das waren äh, eigentlich insgesamt drei Fragen. Das tegelikult mulle esitati kolm küsimust kokku esimene küsimus puudutas finantskriisi. ma arvan, et selleks, et kõigile nendele vastata, oleks vaja vähemalt pool tundi, aga siiski lühidalt. tõsi see on, et demokraatiaga ainult ei saa me ravida kõike seda, mis viimaste aastate jooksul on juhtunud Maastrichti, Lissaboni lepped, kõik äh, lubadused, mis jäid täitmata ma-, seoses Maastrichti leppega, nüüd on meil Eurotsoon, mis on väga halvas olukorras ja praegusel hetkel ma tõesti ei äh, näe, et kuidas läbi otsese demokraatia oleks võimalik äh, kõike seda parandada, ravida. muidugi me peame mõtlema tuleviku peale, peame mõtlema selle peale, et et kuidas vältida selliseid hulle olukordi ja kuidas otsest demokraatiat selleks kasutada, aga otsene demokraatias selleks, et ta paneks täies mahus toimima oma positiivsed küljed ja selleks on vaja päris pikka aega. meil on uus põhiseadus, me pidime ootama kuni tuhande üheksasaja viiekümne neljanda aastani ja pärast äh, siis nende poliitiliste arengutega ei olnud võimalik ühe korraga kõike seda sisse viia. sellised asjad võtavad rohkem aega ja me peame mõtlema, arutama seda, kuidas Äh, tulevikku silmas pidades kõike seda kohandada, aga kui me nüüd arvame, et rahanduskriisi, finantskriisi võiks lahendada otsese demokraatiaga, see on illusioon. Need vead, mille on teinud erinevad part-, osapooled, siis neid ei saa olematuks teha. ei saa neid olematuks teha lihtsalt läbi otsese demokraatia. teiseks suhted otsese demokraatia ja poliitiliste parteide vahel. üks asi on kindel, kui otsene demokraatia on nii kõvasti juurdunud nagu Šveitsis, siis äh, poliitilised parteid kaotavad natukene oma tähtsuses, sellepärast et te peate oma programmi esitama sõltumatult poliitilistest parteidest ja niimoodi toimivad meil asjad päris tihti ja ma näiteks äh, alles hiljuti nägime seda öö, äh, tänu ühele algatusele kaks äh, naisterahvast, ilma et neil oleks olnud poliitiliste parteide toetust öö, said äh, rahva poolt väga suure toetuse oma välja pakutud ideele, siis äh, mis puudutab meie armee kaotamist, siis ka see on kujukaks äh, näiteks sellest, et meil on tõesti rahvaalgatusi ja referendumeid, millega on nõustunud kõik parlamendis esindatud poliitilised parteid. tegelikult referendum, see kujutab endast ähm, sellist instrumenti, mis võimaldab meil kontrollida valitsust ja vaadata, kas kõik vastab rahva rahva arvamusele. nii et see on teatud selline otsene demokraatia siiski, mis takistab seda, et parteid oleksid need, kes kõike juhivad, nii et meil on, meie, meil on mänguruum päris suur. see ei ole mitte ainult see parlamendiväline mänguruum muidugi parlamendil peab alati olema võimalus sekkuda, aga meie põhiseadus on selline, mis võimaldab sellist juurde, juurdepääsu või sellist referendumi kasutamist. meil on olemas vastav, vastavad otsused, näiteks mis puudutab tuumaenergiat, meil tuldi sellekohase ettepanekuga vas-, välja juba siis, kui Saksamaal veel selle peale üldse ei mõeldud, ei mõeldud selle peale, et sellised energiaallikad võivad kujutada endast ohtu. nii et sakslased hakkasid sellega tegelema alles tunduvalt hiljem kui meie ja meie Šveitsis pidime otsustama, pidime panema selle hääletusele ja meil suured parteid olid ka selle poolt. nii et ma arvan, et on veel teisigi võimalusi. lõpetuseks veel üks märkus muidugi me võime öelda, et referendumil rahvas saab vastata kas jah või ei. ja väga tihti öeldakse, et see on piiratud, et need on piiratud võimalused, et kui me vaatame parlamendis ausalt leidvad arutelusid, seal on võimalik esitada äh, muudatusettepanekuid, aga lõpphääletusel peab ka parlament ütlema, kas jah või ei nii et referen-, referendum tegelikult ei kujuta endast midagi muud kui midagi, mis on äh, arutelude väljundiks lõpptulemuseks. ja see tähendab seda, et rahvas täpselt samamoodi hääletab ja tihti referendum referendum võib osutuda ka poliitiliste parteide vangiks. Saksamaal noh näiteks äh, pöördutakse konstitutsioonilise kohtu poole sellistes küsimustes, aga lihtsamates küsimustes oleks lihtsam rahva käest arvamust küsida. Äh, die... suur tänu, härra Schiller, palun. suur tänu nende ettepanekute eest ja nende küsimuste eest enne kui ma lähen härra Efneri küsimuste juurde, mis puudutasid Euroopa Liidu tasandit, ma tahaksin eh, natukene täiendavat informatsiooni teile edastada. mulle eh, anti märku, öeldi, et eh, Soome on viimase viimase aasta jooksul välja tulnud kodanikualgatusega ma ei ole päris selle algatuse sisuga kursis, aga asjad tõesti liiguvad edasi. Äh, täpselt samamoodi võib näiteid tuua Rootsist ja kohalike omavalitsuste tasandilt. Äh, härra Brons rääkis Californiast kõik see on samuti seotud majandus- ja finantskriisiga tuhande üheksasaja kolmekümne viiendal aastal, tol ajal majanduskriisi ajal, kehtestas ühe reegli, mis võib esmapilgul tunduda natukene kummaline, aga reegel seisnes selles, et eelarve küsimustes on nõutav kahe kolmandiku äh, enamus ja mõlemas kojas. see on selline konsensust puudutav nõue ja tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal, kaheksakümne kaheksandal aastat, aastal suurendati väga tugevalt maksusid ja äh, parteid ei suutnud kompensatsioonimehhanisme paika panna ja siis tekkis see California negatiivne müüt et California ei suutnud hallata oma finantssituatsiooni. ma arvan, et me peame seda nägevust, nägemust natukene äh, kohendama. praegusel hetkel kalifornlased ei suuda kuidagi äh, loobuda sellest kahe kolmandiku häälte, häälete enamusest, mis on pärit kolmekümne viiendast aastast. mis puudutab nüüd otsedemokraatiat Euroopas, siis mitte viisakust tulenevatel põhjustel ma jätsin selle kõrvale, vaid johtuvalt sellest, et meil ei olnud eriti palju aega. mul oli käsitleda väga ulatuslik teema, aga ma arvan, et Euroopa tasandil otsedemokraatia peaks järjepanu arenema, tegelikult see muud moodi ei olegi võimalik ja Euroopa kodanike algatused kujutavad endast sel, kõige selle algust. aga siiski ma arvan, et me peaksime õppima ka Šveitsi kogemusest. tuhande kaheksasaja seitsmekümne neljandal aastal viidi sisse vabatahtlik referendum ehk siis võimalus kodanikel vastustada vastu võetud äh, mingisugust seadust või otsust, enne kui see jõustub ja ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil sellise referendumi sissetoomine, mille algatajaks oleksid kodanikud, kes vaidlustavad mingisugust otsust, mis ei ole veel jõustunud, aga on küll vastu võetud, ma arvan, et selline referendum võiks olla väga tähtsaks vahendiks. ja väga tähtsaks vahendiks selleks, et Euroopa tasandil vastu võetavad otsused et et vaadatakse, kas need otsused on vastuvõetavad, kas nende ulatus on vastuvõetav. praegusel hetkel väga tihti press ründab Euroopa Liidu otsuseid ja siis tekib arutelu, aga kodanike jaoks ei ole see siiani võimalik olnud. Te teate, kui palju on tuhandeid lobi-, kui palju on neid lobiste, neid on tuhandeid, kes siin ringlevad ja liiguvad siin Brüsselis. aga selleks, et vaidlustada mingit õigusloomelist otsust, et väga tähtis on, et rahva kasutuses oleks see instrument, et rahvas saaks äh, mõjutada neid otsuseid, mis on vastu võetud. aga see tähendab ka seda, et kõiki neid otsuseid peaks Euroopa Liidu riikides ulatuslikult arutama. ja selleks on Euroopa Liidu institutsioonidel, Euroopa Komisjonil, ka liikmesriikidel ja Euroopa Parlamendil vaja seda, et nad suudaksid kaitsta neid otsuseid. ja see, see on esmatähtis. me võime näidata, kuidas see kõik on seotud äh, poliitiliste parteide rolliga, nende mõjuvõimuga. mina isiklikult leian, et kui me kasutame seda instrumenti, siis Euroopa Parlamendis eh, esindatud poliitilised parteid peaksid oma seisukoha välja ütlema õigusloomiliste otsuste kohta ja peaksid õigustama oma, oma suhtumist ja oma otsust avalikus, avaliku arvamuse ees. Euroopa Parlament kannatab selle all, et see ei toimi. nii nagu valitsustes või valimiste puhul ja parlament peab õigustama oma legitri-, legitiimsust äh, aga poliitilistel parteidel on oma roll täita seoses avaliku arvamusega. ja poliitilised parteid on need just, kes peavad avalikule arvamusele selgitama väga paljusid asju. muidugi ma ei ole ka sellele vastu, et kodanikualgatuse, kodanikualgatus, et sellised kodanikualgatused areneksid edasi ja sellest saaks selline äh, Äh, kodanike õigus omapoolsete algatustega välja tulla, mis võiks päädida referendumiga. muidugi ma ei ole sellele vastu et kasutatakse referendumi vormi, mis tugineks Euroopa kodanike algatustele ma arvan, et siiani, kui me räägime Euroopast, kodanikest ja referendumitest, siis me mõtleme just kõige tähtsamate institutsiooniliste küsimuste peale või aluslepingute peale, aga me ei mõtle nende otsuste peale, mis on tavapärase otsustusprotsessiga seotud kui arutati põhiseaduslikke küsimusi, väga tähtsaid küsimusi ja mõeldi referendumi peale, siis tekkis küsimus et tihti olid need tõesti esimesed referendumid, mis üldse korraldati näiteks Hollandis ja et kas rahvas mõistab seda kõike, johtuvalt sellest ei olnud see sugugi üllatus, et kaotati sellistel referendumitel. otsene demokraatia Euroopa Liidu tasandil, et ta ei arene ainult tuginedes sellistele ulatuslikele tähtsatele küsimustele, vaid ta areneb edasi äh, tänu äh, kontekstile, mille moodustavad vähem tähtsamad küsimused, elulised küsimused. muidugi põhiseaduslikud küsimused on väga tähtsad ja kõige tähtsamad, aga täiesti regulaarselt Ähm, pöördutakse osalusdemokraatia, otsesdemokraatia poole ja ma arvan, et areneb välja Euroopas selline osaluskultuur. viimane väike märkus härra Duffile, eh, mis puudutab mõjuvõimu parteidele, et siin teadlaste ringkondade suhtumine ja seisukohad on vastukäivad on neid, kes arvavad, et äh, poliitilised parteid domineerivad liialt äh, otsustusprotsessis. mina päris niimoodi neid asju ei näe, aga arutelud on käimas. ja me oleme rääkinud ka sellest, et pärast referendumit võib olla nii, et mingid poliitilised parteid, kui nad on eriarvamusel, siis nad lihtsalt lähevad lõhki, aga tihti öö, toimib see süsteem ka vastupidiselt, et öö, kui on väga suured arvamuste lahknevused poliitilise partei siseselt, siis korraldatakse referendum selleks, et öö, näha, mis see öö, lõplik tõde võib olla otsese demokraatia protsessi käigus poliitilised parteid pigem tugevnevad, sellepärast et see sunnib neid paremini struktureerima oma poliitikat, muutma asju lihtsamalt mõistetavaks, nad peavad läbi mõtlema oma poliitika, peavad läbi mõtlema äh, poolt- ja vastuargumendid. Äh, tihti poliitilised parteid on nõrgad, sellepärast et nad on kaotanud kontakti oma kaaskodanikega viimane märkus ja puudutab see finantskriisi. see olukord, milles me praegu elame, üldistes joontes, see ei tähenda ainult seda, et kodanikud on usalduse kaotanud, kaotanud usalduse Euroopa esindusinstitutsioonidesse, vaid tegemist on sellega, et on kadunud usaldus institutsioonide pädevusse institutsioonide pädevuse suhtes, kes järjest rohkem võtavad vastu tehnokraatlikke otsuseid, aga kellel ei ole piisavalt pädevust selleks, et lahendada praeguse olukorra probleeme. kuidas asjad ka on, oleksid Hispaania pankade seisukohtadega seoses kinnisvaramulliga et muidugi me võime kritiseerida pankasid, võime kritiseerida ka teisi pankasid, aga probleemiks on tehnokraatia legitiimsuse küsimus. ja probleemiks on see tehnokraatia, kellel ei ole piisavalt pädevust ja otsene demokraat, instrument ja võib olla selliseks instrumendiks, mis annab uue hoo demokraatiale. meie käsutuses on veel viis minutit. härra Jürges on soovinud veel sõna. minu küsimus puudutab äh, härra äh, Kirchkessneri äh, poolt öeldud teemat ja küsimust, et kas on olemas Euroopa laiune solidaarsus. Te ütlesite, et sakslased peavad midagi maksma, aga nad peavad mõistma ka seda, et nad saavad sellest vastu midagi. minu küsimus härra Kirkesnerile Peter Schneider on öelnud, et Euroopa peaks muutuma rohkem Šveitsi-laadseks või kaob ta lihtsalt ära. kas see oli teie sõnum? nii et ähm, selles suurepärases otsese demokraatia riigis, mida Šveits endast äh, kujutab, äh, kas teil on positiivseid näiteid, kus Šveitsi kodanikud on öelnud, et me peaksime tegelema ka oma naabrite probleemidega ja vaatama natuke teise pilguga seda, mis meie oma seadusandlusse kirja on pandud. me muidugi ei hakka muutma oma seadusandlust sellesuunaliselt, aga ma siiski tahaksin öelda kahte asja. ma arvan, et finants seisukohast on meie seadusandlus parem kui Saksamaal, aga mul on kahtlusi seoses sellega, et kas Euroopa suudaks midagi muud välja mõelda ja kas oleks võimalik finantsseadusandlus on selline, et et on mindud kaugemale kui sellest, mis Šveits on tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal teinud. Äh, ja piiripiirkondades Konstantsi järve juures äh, või Baseli juures on meil väga head sidemed naaberriikidega, Liechtenstein ja nii edasi. teeme tihedat koostööd selleks, et probleemi lahendada kohalikul tasandil, me igal juhul teeme seda, anname endast parima. aga seda kõike põhiseaduslikus raamistikus mõistagi Šveits äh, on ka aktiivne rahvusvahelikult, vaheliselt siis, äh, kui ta ei pruugiks seda olla, ei peaks seda olema, kohustused puuduvad, on ka teisi selliseid riike ja äh, võib-olla Euroopas võiks tulevikus olla ka midagi Euroopa finantstasakaalustamise mehhanismi sarnast Euroopa peab kokku kasvama märksa orgaanilisemalt äh, kui praegu. Äh, Euroopa teemast äh, võib tekkida, sellist Euroopa teemast kui sellist ei ole ja meil on vaja saavutada mingisugune tasakaalustatud lahendus. kas Saksamaa toetaks Kreekat, kui suurem osa inimestest ütlevad ei? ja kui on mujal ka samasugune olukord, siis paistab, et Euroopa rahvas ei ole veel jõudnud nii kaugele, kus nad oleksid valmis ühiselt tegutsema. tegemist oli väga huvitava aruteluga ja tegelikult tänane arutelu, tänane debatt ei ole mitte debati lõpp, lõpp, vaid, vaid alles debati algus, ütleksin lühidalt veel, et Saksamaa ja Šveits on lähedased naabrid ja üks huvitavaid asjaolusid Euroopa puhul on see, et Euroopa on uskumatult mitmekesine, me oleme väga erinevad kõik, meil on oma erinevused, oma eripärad, šveitslased on märkimisväärselt aukartlikumad ja alandlikumad kui sakslased ja härra Kirk Kessler, ma hindan kõrgelt seda, et te ei esita Šveitsi süsteemi ainuõige eeskujuna Euroopale, me ei saa liikmesriigi tasandil rakendatud süsteemi otse üle võtta ja hakata seda kohe kõrgemal tasandil niiviisi rakendama, see poleks õige, kuid teisest küljest ähm, meie, mitte teie ja mina, vaid meie üldisemalt võiksime aga õppida teie kogemustest ja me võiksime õppida ka teie empiirilistest uuringutest juba kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel. tegelikult ähm, otsustusprotsessidesse kaasatud olemisel ja mitte kaasatud olemisel on tõesti suur vahe, eks me teame seda ka äh, oma igapäevaelust, kui keegi äh, äh, kui keegi mulle korraldusi annab, siis on minu reaktsioon hoopis teistmoodi kui see, kui mina saan ka otsustusprotsessis osaleda inimesed osalevad maksude maksmises, aga samal ajal makse puudutavates otsustes nad ei osale ja seetõttu äh, tekib selline äh, suhtumine, et inimesed ei tahaks, et nende raha neilt ära võetakse, nad tahavad takistada äh, riigipoolset maksude kogumist. aga kui me kaasame rahva otsustusprotsessi, siis see otsustus oma olemuslikult muutub. Saksamaal, kui me hindame olukorda staatiiliselt, siis paistab, et praegu puudub ta taht, tahe anda raha Kreekale. ja just sellest me siin tegelikult ju räägimegi. seda, et meie süsteem tekitab viha, viha selle vastu, et inimeste arvamust ei küsita selles küsimuses, kuidas tema raha kasutatakse ja kreeklased ei ole tänulikud, vaid tunnevad samuti võrdselt äh, Äh, õudust äh, selle üle, kuidas otsuseid ülevalt alla langetatakse, seda probleemi ei saa lahendada. lihtsalt öeldes, et äh, need, kes on tipus, peavad paremaid otsuseid langetada, langetama meil on võimalik kõikide toetust koguda tipptasandil, aga me saame seda teha siis, kui me kaasame rahva probleemi analüüsimisse, alternatiivide analüüsimisse ja keskpikas perspektiivis siis jõuame me mingi finantskompensatsioonisüsteemini, mis tõenäoliselt sarnaneb Šveitsi süsteemile rohkem kui praegusele Saksamaa süsteemile. varem või hiljem me jõuame sinna. ja ma arvan, et on suur vahe sellest, kas me jõuame selle eesmärgini läbi arutelude protsessi, kus inimesed tunnevad ennast kaasatuna või, ähm, ja selle vahel, äh, kas seda lahendust surutakse ülevalt alt, ülevalt poolt äh, peale. Ähm, ja oh, majandusjuhtimine, uued fiskaalkokkulepped, meie jaoks on oluline see, kuidas me saame äh, kõike seda teha demokraatlikult, mitte tehnokraatlikult ja arutelud sel teemal on alles algusjärgus, tänane, tänased arutelud on olnud meile suureks inspiratsiooniallikaks ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et pole sugugi mitte juhus, et Šveitsis pikka aega juba on äh, õnnestunud hoida ühtne, ühtset identiteeti, hoolimata sellest, et riigis on erinevad keeled, erinevad rahva, rühmad, aga mitte ükski, väga, väga vähe on neid riike, kus rahvuslik üks, ühtsus on nii suur nagu Šveitsis ja me peaksime mõtlema, kuidas kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus selline samasugune identiteet luua ja identiteeti loomise aluseks võib olla pidev arutelu erinevatel teemadel ja see toetab meie identiteedi sündi. Mi sembra doveroso e giusto dare ancora la parola al professore mulle tundub, et aega on veel väga vähe, aga ikkagi oleks igati õige, kui me nüüd annaksime sõna veel Šveitsi professorile. jah, ma tahaksin veel midagi lisada. härra Jorgese küsimuse kohta. Šveitsis me hääletasime selle üle, et tuleb maksta miljard eh, ühe, ühtekuuluvusfondi äh, Euroopa Liidule laienemise puhuks, olgugi et tegelikult meid ei kaas-, me ei olnud üldse kaasatud, see on ka ainus näide selle kohta, kus šveitslased raha andsid. jaa, aga meil on veel muidki panuseid vaja Šveitsilt. nüüd aga lõpetame hommikuse koosoleku, tahaksin tänada raportööre täna pärastlõunal siis proua Kurmaja asendab mind siin koosoleku juhatamisel, sellepärast et mul on muid kohustusi. tahaksin aga tänada kõiki eksperte, kes veel täna pärastlõunal ka sõna võtavad, nii et kohtume varsti.